Right, welcome everybody I.... tere tulemast kõigile! ma näen, et kolleegid juba naudivad äh, jõululõunasööki, inimesi on vähe. kõigepealt äh, kinnitame päevakorra. kas keegi on sellele vastu, ei näe, et oleks äh, palju on teadaandeid, nii et alustame sellest, seda on võimalik veebist muidugi alati järgi vaadata, mis siin räägiti. sekretäriaadist teatati meile, et äh, homne koosolek leiab aset ASB äh, kolm G kahes äh, seal pidime olema täna pärastlõunal esialgu, aga meid toodi siiamaani ümber ning komisjoni liikmed palume teid, et võtate oma dokumendid kaasa, sellepärast et äh, seal neid dokumendid teid ei oota, peate ise nad kaasa võtma. Äh, Econi ja AFCO erikoosolek toimub äh, kahekümnendal detsembril, see on homme Äh, kella poole seitsmest kuni kaheksani, see on pärast komisjoni koosolekut, sest saime ühtse koosoleku aja AFCO-ga ainult äh, selleks ajaks. Need on äh, teadaanded, aga kas tahate, Jean-Paul, midagi lisada? ei, tahtsin täpsustada, et mis kell, sest mulle öeldi äh, kella poole üheksani, aga tegelikult on kella poole seitsmest kella kahe, kaheksani see ühine koosolek. The joint, the joint meeting eight kaheksateist kolmkümmend kuni kakskümmend null null. nii et pool seitse kuni kaheksa, kohe pärast seda, kui EKONi komisjoni koosolek lõpeb. ja loodetavasti lõpetame kella kaheksaks. ja see toimub ku-, äh, kuus kuu kahes mis ei ole siis EKONi komisjoni koosolekuruum. me tuleme ASB 3G kahest ja, ja läheme ruumi kuus kuu kaks. lepingu eelnõu koopia on juba saadetud ka EKONi komisjoni liikmetele, nii et saame sel teemal arutelu pidada ja seda koosolekut kantakse ka tavapärase, nagu tavapäraselt äh, äh, üle internetis. Ähm, äh, Euroopa Keskpangaga oli kohtumine eelmisel nädalal, president Draagiga kohtusime ning ka Euroopa Keskpanga nõukoguga rääkisime väga avatud atmosfääris, rääkisime tänasest võlakiirist ja äh, ülemkogu otsustest üheksandast detsembrist, samuti keskendusime mm, oma aruteludes finantsstabiilsuse küsimustele. ja meil on Marju Tragiga arvamuste vaheldus ja, ja dialoog ka täna hiljem plaanis. Äh, Seba kohta äh, annan, teen juhataja teadaanded homme, nii et me saame äh, Eh, konsulteerida eh, komisjoniga artikkel seitsekümmend kolm, derivatiivide eh, arutelu leidis osad Äh, aset kaheteistkümnendal detsembril, kolmas trialoog toimus just täna hommikul, edusamme on juba tehtud, aga endiselt on ka küsimusi õhus ja järgmine trialoog on plaanitud äh, aset leidma jaanuari, äh, jaanuarikuus, kahekümne kolmandal kuupäeval ilmselt toimub see mm, hommikupoole või varasel pärastlõunal. nüüd läheme kolmanda päevakorrapunktini, mis on Euroopa Liidus kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem mina olen raportööriks äh, komisjoni poolt. selle raporti eelnõu on juba kokku pandud, nagu ma ütlesin, esimeses arvamuste vahetuse voorus eelmisel kuul äh, rääkisime me äh, makromajanduslik kokku arvepidamise andmetest Euroopa Liidus, kuidas neid koguda, kokku panna, see ettepanek on tegelikult Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi ümbervaatamine. ESA on lühendina siis see baseerub tulevikus kahe tuhande kolmandal aastal ÜRO-s vastu võetud vastavatele, vastavale süsteemile tulevikus ja need küsimused, mida ma raportis puudutan, on see, et liikmesriigid kurdavad sageli halduskoormuse üle äh, ja vahel kasutatakse neid erandite saamiseks ja üks asi, mida ma siin raportis olen ka puudutanud, mm, on see, et tulevikus püütakse andmeid koguda eh, koheselt ja automaatselt. statistika andmeid on väga palju Äh, näiteks äh, mm, selliseid majandusandmeid, mida on võimalik äh, saada supermarketite arvutitest või ka kliendikaartide andmeid automaatselt, nii et seda võiks teha edasi olen ka ma öelnud, et need andmed peaksid olema võimalikult äh, täpsed selleks, et tagada äh, suuremat läbipaistvust, eriti seoses avaliku sektoriga ning seda, neid kõiki andmeid peaks avaldama, pidades silmas äh, andmete kasutajaid. olen viidanud ka edasisele metodoloogilisele tööle, mis on vajalik selleks, et anda andmetest ähm, piisavat pilti, eriti mis puudutab keskkonna aspekte, kodumajapidamiste tegevust ning avalikku sektorit ja ma tean, et see on ka varireportööride tähelepanu keskmes olnud. E, erandeid tuleks piirata absoluutse miinimumini ning on vaja ka ajapiirangut selle jaoks, e, erandite põhjus e, minevikus on olnud alati puuduvad ressursid, liikmesriigid ütlevad, et Statistikaametitel ei ole piisavalt ressursse kõikide andmete edastamiseks, ma arvan, et me kindlasti seda otsa siin lahti jätta ei saa samamoodi kutsun ma üles selles raportis andmeedastusprogrammi täielikult ümber kavandama, andmeedastusprogramm on olnud äh, segane ning äh, ei ole tegelikult võimalik aru saada äh, liikmesriikide avaldatavat statistikat, mida see peaks sisaldama, kui tihti tuleks avaldada ja tähtajad samamoodi. samuti on vaja, et kvaliteedi aruandlus toimuks Euroopa Parlamendile iga kahe aasta tagant ning äh, see on ka komisjoni jaoks äh, siin äh, oluline, et delegeeritud õigusaktide läbivaatamiseks oleks vaja näha ette rohkem aega. samuti olen ma muutnud viiekümne protsendi kriteeriumit avaliku sektori mm, andmeedastuses, nüüd on see muudetud saja protsendi peale. viiekümne protsendi kriteeriumi reegel äh, Eh, tähendab seda, et eh, riigiettevõtted, ükskõik millisel tasandil, kas kesksel tasandil või kohalikul tasandil, eh, need on üldises valitsussektori osas siis, kui nende mm, käive Äh, ei ületa rohkem kui viiskümmend protsenti nende mm, hinnast. näiteks kui tegemist on transpordiettevõttega, äh, mis on kohalikul tasandil siis, siis viiskümmend üks protsenti äh, piletite müügist saadav tulu, kui seda on viiskümmend üks protsenti, siis see ei ole valitsussektori ettevõttena ka statistikas kajastatud, ma arvan, et see ei ole õige ettevõtted, mis keskpikas perspektiivis ei suuda sada protsenti tagada mm, oma käibest äh, oma tootmishinda, siis nad, neid ei tohiks kindlasti eras, erasektorisse kaasata ja peaksid olema valis, valitsussektori äh, statistika all Äh, üks võimalus siin äh, asju parandada on äh, metodoloogiline muutus arvepidamise süsteemis, kus kaasatakse kõik valitsussektori ettevõtted ühte kategooriasse ja seetõttu ma pakkusin ka välja et, et viiskümmend protsenti kriteerium tuleks muuta, see tuleks tõsta sajani. ma panen ka ette muudatusettepanekud mis on Euroopa Keskpank äh, välja pakkunud, olen kõik nende ettepanekud siia kaasanud, äh, ka nende õigustused olen siia sisse kirjutanud, ma arvan, et äh, kindlasti oleks vaja neid arutada ja üldjoontes olen ma Euroopa Keskpangaga ühel nõul ja ootan väga, mm, et variraportöörid ja teised liikmed kommenteeriksid neid muudatusettepanekuid, mida ma olen siia kaasanud Äh, komisjoni esindaja tahab sõna. Äh, Theodor, kas variraportööridena tahaksid sina äkki sõna võtta? Aș vrea să vă mulțumesc pe... Suur tänu! Tahaksin teid äh, tänada kõigepealt selle pühendumuse eest mm, selle raporti kokkupanekul Euroopa Komisjoni ettepanek on üle tuhande lehekülje pikk. ma olen muudatusettepanekut äh, samamoodi läbi uurinud, mis teie poolt on esitatud ja ma usun, et me saame enamikku nendest muudatusettepanekutest ka toetada oleme nõus teie kommentaaridega, mis puudutab äh, erandeid. me oleme nõus sellega, et erandid peaksid olema ajutise iseloomuga ja need tuleks üle vaadata teatud aja tagant. Äh, see raport, äh, aruandluskohustus komisjoni poolt äh, parlamendi suunal iga kahe aasta tuha, aasta järel on liiga sage, me arvame, et äh, kolm aastat võiks olla mm, sobiv aruandmise periood arvepidamise kvaliteedi kohta ja see on komisjoni puhul üsna tavaliseks tähtajaks ka, viitan siin muudatusettepanekule number üksteist mis puudutab täidab viiekümne protsendi kriteeriumit, mille põhjal üks riigiettevõte äh, arvatakse erasektori hulka või siis ka mitte, äh, siinkohal pean olema väga aus ja ütlema, et ma ei pööranud sellele ettepanekule äh, väga palju tähelepanu, ma arvan, et seda küsimust on vaja edasi uurida ja aru saada, miks otsustas Euroopa Komisjon just viiekümneprotsendise lävendi siia panna. ja miks oleks vajalik minna üle saja protsendi mm, kulude hüvitamise reeglini, sest väga palju on tegelikult ähm, just neid riigiettevõtteid, kes saavad valitsussektorist otse äh, toetusrahasid, ma mõtlen siin veefirmasid või äh, transpordifirmasid, ning sellele vastutasuks äh, osutavad nad teenust, aga kindlasti see tegelikult sada protsenti osas kulusid nende ettevõtete jaoks ei hüvita. rääkides muudatusettepanekust number üheksateist, mis on mida tegelikult pani ette ka Euroopa Keskpank. me peame arust-, arutama oma fraktsioonis seda ettepanekut. Äh, teoreetiliselt siin äh, ilmselt probleeme ei teki, aga me tahaksime sellegipoolest äh, näha, mida fraktsiooni kolleegid muudatusettepanekust number üheksateist arvavad nii palju, kui mina tean äh, oma koduriigist, siis äh, tundub, et äh, arutelu on tekkinud ka tähtaegade üle, sellepärast et, et lisades on välja toodud mitmeid tähtaegu ja praegu puudub endiselt harmoneerimine liikmesriikide vahel. ma tean küll, et konsultatsioone peetakse Äh, Eurostati esindajad lähevad nendesse liikmesriikidesse, kui ma õigesti aru sain, ning püüavad äh, saada aru, miks teatud liikmesriigid äh, panevad ette tähtaegu, mis on erinevad nendes lisades toodud tähtaegadest siin. aga loomulikult on tegemist väga pika, suure dokumendiga ja raportöör on teinud väga head tööd, aitäh! Thank you very much um, suur tänu. Philip, kas sina soovid sõna? Philip, palun. või valige ise, kes kõigepealt sõna saab. Viki. mina võtan Viki asemel sõna ja ma pean nüüd äh, ette lugema selle tema ettepaneku äh, Viki tänab raportööri tehtud toest ja ta nõustub raportööriga, et tõesti ähm, Euroopa Liidul on vaja usaldusväärseid õigeaegseid andmeid. see ei ole alati nii olnud liikmesriikides, äh, andmed peavad vastama praegusele olukorrale ja äh, üks asi on liikmesriikide seadustik äh, ja seadustik liikmesriikide jaoks, aga teine asi on, kuidas nad rakendavad seda. meie soovime, et Mm, raamatupidamine toimuks ühtemoodi või arvepidamine kõikides liikmesriikides, kuid et see ei tekitaks lisakulusid. seetõttu mõned liikmesriigid on avaldanud muret mõnede ettepanekute kohta, ka eh, selle ettepaneku kohta, mis puudutab Keskpanka ja nõukogu ja Keskpank peavad tagama selle, et meil oleksid lõppude lõpuks ikkagi eh, kasutatavad regulatsioonid. tänan mina teen ka lühidalt, ütleb Philipp. kõigepealt tahaksin rääkida muudatusettepanekutest, mis sa ise oled teinud, Sharon. läbipaistvus, ligipääs kasulikule informatsioonile, erinevate sidusrühmade ja tarbijate jaoks, kodanike jaoks väga oluline on minu arvates fikseeritud kapitaliga investeeringud tea-, teadusuuringutesse ma ei tea, kas need on rumalad investeeringud, aga peab arvestama ka tavakuludega ning muudatusettepanek kuus, kus sa räägid vajadusest täiendavate metodoloogiliste uuringute järele, et mõrrelda regiooni, regioonide majanduskeskkonda, SKT ja e pluss, nagu me äh, nimetame seda või GDP and beyond. Äh, kõige tähtsam on äh, õigeid asju võrrelda ja mõõta võib-olla võiks siin natukene täpsem olla, aga üldiselt oleme me rahul sinu ettepanekutega. tänan! aitäh, kas keegi veel soovib sõna? härra Šikluna on äh, soovinud sõna võtta, aga ta on ühel teisel koosolekul. ta kindlasti annab äh, mulle teada oma seisukohtadest. ja nüüd, et ta äh, asjadega edasi minna, annaksin sõna komisjoni ettepanekuga ah,, komisjoni esindajale. <laughs> suur tänu! Äh, me oleme väga tänulikud äh, te, teie komisjoni toetuse eest sellele olulisele ettepanekule, kõigepealt sisule, nagu siit teie raportist selgub, ning samuti äh, selle eest, et te olete oma tööd ajastanud väga hästi, see sobib väga hästi mm, kokku meie vajadusega liikmesriikides eelolevatel aastatel uued standardid kasutusele võtta. nüüd kõigepealt mul on mõned märkused sisu kohta. me nõustume täielikult, nagu te äh, võite ette kujutada, sellega, et liikmesriikidele antavate erandite arv Äh, arvu tuleb piirata. praegusel hetkel tehakse liiga palju erandeid. Äh, võrreldava statistika väärtus aga väheneb seetõttu ja seetõttu me oleme äh, vähendanud neid juhtumeid, mille alusel on võimalik erandit taotleda. nimelt, kui liikmesriigi olukord tõesti nõuab olulist statistika kohandamist ja me tõesti piirame nende olukordade arvu, me ei tahaks avada uusi võimalusi erandite tegemiseks näiteks seoses metoodikaga ja me arvame, et erandi jaoks peab olema ikkagi hästi põhjendatud alus, teiseks eh, eelkõnelejad ka viitasid siin eh, turupõhistele ja mitteturupõhistele tegevustele, me nõustume äh, argumentidega, ähm, milles nõutakse sajaprotsendilist muutust, kuid äh, tegemist on ikkagi probleemiga, ma ei tea, kas liikmesriikidel äh, on võib-olla mingeid oma arvamusi, aga ilmselt tulevad need edasistes kõnelustes ka välja. nüüd institutsioonide aspektid selles raportis näiteks äh, ametlikud konsultatsioonid Keskpangaga vastavalt delegeeritud aktidele. Äh, ma loodan, et vastavalt institutsioonide vahelistele kokkulepetele lahendatakse need küsimused. siiani on meil olnud suurepärased äh, töökontaktid igapäevases suhtlemises Euroopa Keskpangaga ja loodame, et meie tulevased lahendused ei tekita meile liiga palju äh, bürokraatiat juurde ja võimaldavad meil paindlikult reageerida maailmas toimuvatele muutustele ka seoses õigusaktidega, aga üldiselt võttes oleme me rahul selle ettepanekuga, mis tehtud on ja loodetavasti jõuame kõigile sobiva lahenduseni. suur tänu, tahaksin ka variraportööre tänada, kes on Minski osadel kohtumistel koos, kohal olnud. me oleme enne raporti esitamist ka arvamusi vahetanud sada protsenti ja viiskümmend protsenti. tahaksin selle kohta öelda, et ähm, ma kaalusin ise ka, kas see sisse võtta või mitte ja me taht-, ma tahtsin seda elementi kajastada äh, seoses avaliku sektoriga, nüüd äh, võib-olla seda saab teistmoodi kuidagi teha, võib-olla saab järk-järgult äh, viitekümmend prots-, viiekümne protsendini minna äh, või tõesti sadat protsenti kasutada, ma ei tea, praegu arvasin, et sobiv on viiskümmend protsenti. osa asju lihtsalt on puudu statistikas, jah. nagu siin öeldi, väga palju ettevõtteid kasutab avaliku sektori raha ja kui me seda kuidagi ei kajasta, siis see on halb küsimus on selles, mida me saaksime teha, et, et see, see küsimus lahenduks. ja kui me räägime EKP ettepanekutest ja võimalikest kuludest nendega seoses, siis ma olen täiesti teadlik sellest. me peame seda küsimust arutama. me peame läbi viima tulukulu analüüsi, aga mina arvasin, et õige on vähemalt esialgu öelda, et äh, ma äh, nõustun äh, täpse statistika vajadusega ja toetan EKP soove sellega seoses. loomulikult me ei soovi mingeid ebaproportsionaalseid kulusid tekitada. ja kui vaja, ma võin oma seisukohta muuta võtta, kuid see keel eh, või sõnastus, mida ma kasutasin, ma rääkisin konsultatsioonidest ja minu eesmärk oli selles, et ma, e-, e-, et ma soovisin, et meie tegevus vastaks institutsioonide vahelisele kokkuleppele. aga jällegi, statistika puhul on nii, et EKP eh, e ju kasutab väga palju statistikat seetõttu peaks ka mingis, ta mingisuguse eraldi panuse eh, sellesse andma. aga seda sõnastust võib veel muuta. muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksateist jaanuar pärastlõuna. me arutame neid muudatusettepanekuid kahekümne kaheksandal, hääletame komisjonis kahe, kahekümnendal märtsis ja märts ja mais läheb ettepanek täiskogule suur aitäh teile, järgmine päevakorrapunkt. selleks on meil vaja Astrid Lollingut. ma ei näe teda veel. või? kas me oleme liiga kiirelt teinud? kas keegi võib-olla oskab Astridi üles leida? näete, sest seal ta ongi. me ähm, natuke äh,, töötasime natukene kiiremini kui ette nähtud ja vaatame, kas Ole on siin, Philipp on siin. Ivat ei ole, teine Philipp on ka siin seega nüüd oleme jõudnud päevakorrapunktini nelis, see on siis ähm, energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik äh,, direktiivi muutmine ja muudatusettepanekute läbivaatamine ning raportöör on Astrid Lulling. kui Astrid on valmis, siis alustame. ma näen, et äh, te peate kõigepealt valmistuma, ärge muretsege, me oleme lihtsalt kiiremini teinud kui tavaliselt, muudatusettepanekud on äh, üheksateist, see tähendab seda, et me oleme väga aktiivsed olnud. Yes, five opinion giving. ja raporti kohta on viis komisjoni oma arvamuse koostanud, seega meil on väga palju tööd ees. I am nearly ready <laughs> oui, merci, madame. aitäh, proua esineja, ma vabandan. Nagu te ütlesite, et te olete äh, veidi ajast ees, sest ette oli nähtud viisteist nelikümmend viis see raport, aga nii on meil rohkem aega. Astrid, üks hetk, Jean-Paul soovib sõna. ma Äh, kanalil kolm räägitakse keelt, mis minu teada ei ole äh, prantsuse keel. Äh, proua Lilling ütleb, et see on tema prantsuse keel, mis ei ole päris prantsuse keel. mul on õigus rääkida, kuulda itaalia keelt, ütleb härra Koses. proua Lilling ütleb, et tegemist on Luksemburgi prantsuse keelega. ja härra Koses ütleb, et hääl, mida ta kuuleb, on meeldiv, aga ta ei saa millestki aru. Mais, mais, oui, mais écoute l'original, c'est au zéro no, no, no. kuula originaali, äh, originaal tuleb kanalilt null, ütleb proua Lulling härra Kosessile. ja härra Kosess arvab, et see ei ole normaalne, et kanalil kolm on mingi muu keel peale prantsuse keele. Bon. kas ma võin alustada, küsib proua Lulling. armsad kolleegid ma soovin nagu tavaliselt tänada kõiki kolleege, kes äh, esitasid muudatusettepanekuid minu äh, raporti projektile äh, muudatusettepanekute äh, arv on hallatav kakssada üheksateist kokku. ma kartsin, et me saame rohkem kui tuhat muudatusettepanekut ja ma äh, loodan pidada läbirääkimisi kolleegidega selleks, et jõuda äh, sellise raporti projektini, mis võiks saada häälteenamuse siin komisjonis, aga ma tean, et see ei ole kerge. ma teen ettepaneku, et me kohe läheks asja tuuma juurde ja äh, siis grupeeriks need muudatusettepanekud äh, teatavate teemade äh, kes-, ümber. esmalt on ettepanek see tekst lihtsalt tagasi lükata. selle seda ettepanekut äh, toetab üks äh, kolleeg Rahvaparteist. ja ka mm, toetatakse ka teistest parteidest. ma toetan äh, et ma tahaks küsida nende kolleegide käest, et kui parlamendi käest küsitakse arvamust, siis ma ei tea, kas me just peame sellist arvamust avaldama. Äh, mulle meeldivad konkreetsemad ettepanekud, äh, mille, millele nõukogu võiks äh, ka oma heakskiidu anda, kui me lihtsalt brutaalselt ei ütleksime, siis minu meelest see arutelu just edasi ei viiks, välja arvatud juhul, kui enamus kolleege toetaks Goebbels Langeni ettepanekut äh, ja sellisel juhul ma muidugi peaksin äh, alluma nende soovile. Poola kolleeg äh, soovib vabatahtlikku maksu, aga teades, et Euroopa Komisjonil on praegu äh, ette nähtud äh, täiendav tähtaeg selle äh, maksu juurutamiseks. kas on vaja veel kaugemale minna ja muuta kogu see äh, süsteem vabatahtlikuks, isegi kui ma saan Poola sõpradest aru, ma tunnistan, et hetkel olen ma selle ettepaneku suhtes veidi reserveeritud, minu seisukoht ei ole lõplik, aga selle süsteemi vabatahtlikuks muutumine, muutmine tähendaks eh, ühi-, ühtse turu jaoks veelgi suuremate probleemide tekitamist, millel on praegugi juba piisavalt probleeme, Euroopa Liidu pro-, sees on palju tasakaalustamatusest tulenevaid riske ja kui me eh, võtaks kuulda Poola kolleegi arvamust, et äh, see maks ei ole äh, äh, ei ole talutav mõningate riikide jaoks, ma siin äh, küsin, et äkki siin on teatavat manööverdamisruumi, aga igal juhul on teie asi öelda mulle, mida te sellest äh, ettepanekust arvate. kolmandaks, proportsionaalsuse, proportsionaalsust puudutavad ettepanekud. paljud kolleegid tegid muudatusettepanekuid, mis äh, läksid samas suunas nagu minu ettepanekud. paljud arvasid, et see süsteem tuleks äh, ära kaotada, et sellel oleksid äh, liiga suured tagajärjed äh, teatavate kütuste mm, hinnale, eriti diislikütuse hinnale ja et see avaldaks mõju ka Euroopa tööstusele, transpordile ja loomulikult mõjutaks selle kaudu ka inflatsiooni. ärgem unustagem, et praegusel hetkel äh, on Euroopa Liit äh, sügavasse kriisi vajumas ja selline majanduslik äh, olukord paneb äh, mind arvama, et me ei peaks toetama Euroopa Komisjoni selles küsimuses. härra Ludvigson ei, sotsiaaldemokraadist kolleeg ei ole samal arvamusel. kolmas lisa sotsiaaldemokraatide puhul ähm, Rahvaparteil oli väga palju erinevaid arvamusi, aga härra Ludvigson arvab samuti, et tuleks edasi lükata äh, jõustamistähtaeg aastale kaks tuhat kakskümmend kaheksa ja see näitab, kui, kui äh, kaugele ulatuv on selle äh, Äh, õigusakti mõju, mis äh, mõjuks halvasti autotööstusele. mina tahaks teada, et äh, mida toetab minu kolleegide enamus selles väga olulises küsimuses. ning neljandaks, tegemist on nüüd üsnagi sarnase teemaga. ma tuvastasin, et maksumäärade auto automaatset indekseeri-, indekseerimist ei toeta siin komisjonis peaaegu keegi. ma arvan, et see on ka õige lähenem-, lähenemine, sellepärast et see automaatne indekseerimine, mida komisjon ette nägi, siis sellega ei ole äh, peaaegu keegi nõus, mõned soovivad isegi kaugemale minna kui komisjon, aga teised arvavad, et nõukogu peaks ühehäälselt otsuse vastu võtma, aga te teate, et äh, nõukogu ei saa otsuseid vastu võtta ilma komisjoni ettepanekuta. tegemist ei ole tavapärase mm, menetlusega ning viies äh, erandite problemaatika. erandid puudutavad erinevaid valdkondi. paljud kolleegid nõuavad Ähm, lennutranspordile ja meretranspordile tehtavate erandite lõpetamist, mõlemad, mõned soovivad need kaks sektorit kaasata selle äh, sead-, äh, selle õigusakti rakendamisalasse, teised arvavad, et nende kaasamine peaks olema vabatahtlik ja nüüd ma pöördun siin Euroopa Komisjoni poole selleks, et saada siin äh, selge vastus, ma olen esindajaga juba rääkinud, mina sain asjast aru oma arust niimoodi, et et me, lennu- ja meretranspordi kaasamine eh, ei ole õiguslikust aspektist, eh, võttes arvesse rahvusvahelisi konventsioone, võimalik. aga ma eh, sain nüüd teada, et võimalik ei ole see õiguslikest küsimustest äh, lähtudes lennutranspordi puhul, aga et äh, meretranspordi puhul on seal poliitilisi probleeme, mõned kolleegid väidavad vastupidist ja viitavad siin Euroopa Komisjoni äh, perioodiliselt teht-, koostavatele aruannetele. ja enne, kui ma räägin siin nüüd poliitilisest äh, poolest, äh, siis oleks äh, meil äh, siiski mõistlik saada siin vastus juriidilistele küsimustele, mina sain selle just koridoris ja komisjon ähm, peab siin asjad meile selgeks tegema, nii et me tõesti asjast aru saaks. ning äh, ülejäänud asjad äh,, erand diislikütuse kommertskasutusele, äh, seda erandit kasutavad mõned liikmesriigid hetkel. komisjoni ettepanek on, et äh, see tuleks ära kasut-, ära kaotada, paljud seadusettepaneku, äh, muudatusettepanekud aga soovivad selle erandi säilitamist. selleks, et tagada paremat äh, kooskõla, oleks mina pigem ka-, erandi kaotamise poolt, aga küsimus on ju peamiselt proportsionaalsuses. kui proportsionaalsus ei ole tagatud ja kui äh, Äh, alles jäävad üksnes miinimumtasemed, siis äh, selle erandi äh, säilitamine on vähem tähtis. nii et seda me peame samuti arutama. veel üks probleem mittefossiilsete energiaallikate või uuenevate energiaallikate äh, käsitamine on äh, veel üks kategooria erandite puhul. Äh, küsimus on väga selge, et kas me käsitleme kõiki energiaallikaid neutraalselt ehk ühtemoodi, et sõltuvalt CO2 heite hulgast ja äh, E, energiasisaldusest lähtuvalt või siis on vaja ette näha diferentseeritum lähenemine, võttes arvesse teisi eesmärke, mis võivad samuti olla legitiimsed. Ehm, mis puudutab veeldatud e, gaasi, siis ma olen juba et-, ettepaneku teinud e, neid teisi, seda teisiti kohelda, mõned kolleegid soovivad kaugemale minna, Äh, mis puudutab süsinikku, mis on, äh, mis on pärit biomassist, see tekitab ka probleeme, ma alustan äh, arutelusid selleks, et siin erinevaid arvamusi kuulda ja leida mingi ühtne lähenemine, sest ma arvan, et selle direktiivi eesmärgiks on ju erinevate energiaallikate võrdne kohtlemine ja mm, siis ähm, tuleks selle juurde ka jääda. ja erandeid tuleks ette näha üksnes seal, kus äh, see on hädavajalik. neljas teema, mis puudutab erandeid, see puudutab põllumajandusele, aiandusele, äh, Äh, vesiviljelusele ja metsandusele ette nähtud erandeid komisjonil, esialgses tekstis on erinevad ettepanekud ja ehm, ja min-, minu et-, muudatusettepanekud ka soetavad se-, seda esialgset mõtet, aga sotsiaaldemokraatlik äh, et Ravari raportöör soovib siin selle siduda teatavate tingimustega ja härra Lamberts soovib, et kõiki majandus- harusid koheldaks võrdselt, aga ära tuleb loomulikult ära oodata ka Põllumajanduskomisjoni arvamus selle teema kohta. ning viimane nendest eranditest puudutab eh, eluruumide kütet, arutelu ei ole kerge ja terve rida minu kolleege on teinud ettepanekuid ja eelistanud selle võimaluse üldse ärakaotamist või siis äh, tähendaks see erinevate mm, süsteemide loomist puudust kannatavatele äh, leibkondadele, ma ei, ei ole kindel, et see ei tooks endaga kaasa liiga keerulist bürokraatiat, et et kas tegemist ei ole mitte lihtsalt keeruliste ümberjaotamisskeemide loomisega, sellepärast et me soovime, et hinnad peegeldaks tegelikku olukorda. nii et ähm, vaatame, mis sellest saab. Need olid siis peamised muudatusettepanekute teemad, ma ootan huviga, mida kolleegid nende kohta ütlevad ma tean, et muudatusettepanekute ja nende esi, esitajate äh, arv ei mm, peegelda äh, häälteenamust. mina tahan näha eelkõige neid, kes soovivad rohkem kui see, mida komisjon soovis, ja neid, kes soovivad vähem. mina äh, soovin siin oma raporti ette, mm, raporti projektis umbes keskmist äh, see, äh, keskteed kaitsta. jaanuaris ma loodan, et meie komisjon äh, suudab nii kaugele jõuda, et me saame teha äh, mõistlikke valikuid Euroopa majanduse edenemise jaoks. ma ootan roheliste selles äh, muudatusettepanekus ei ole äh, juttu äh, tuumaenergiast, aga rohelised on oma muudatusettepanekus seda käsitlenud minu küsimus on see, et kui tegemist on elektri tootmisega tuumaenergia baasil, siis kas see on ETS-is juba arvesse võetud, see on siis minu kokkuvõte nendest kahesaja üheksateistkümnest muudatusettepanekust. ma loodan, et need, kes äh, selle teema vastu huvi tundsid, said äh, aru ja ootan huviga teie reaktsiooni. suur tänu, läheme edasi nüüd äh, variraportööridena. aitäh. som vi har och eh, ma üritan äh, natuke rääkida meie seisukohast ja loomulikult üritan käsitleda ka seda, mida rääkis prou-, millest rääkis proua Lülling, ma alustan sellega, et et ma konstateerin, et komisjoni ettepanek on hea, see on tasakaalustatud ja tugineb äh, heale mõjuanalüüsile äh, aga sellel ettepanekul on mõningad probleemid, millega me peaksime tegelema. ent äh, põhimõtteliselt toimiks äh, see süsteem päris hästi. ainult äh, energiatoodete direktiivi muut-, muut-, muudatus on vajalik, sest et äh, praegune direktiiv on vananenud, aegunud ja seetõttu oleks vaja seda muuta äh, ilma selle direktiivi muutmiseta ei oleks meil võimalik aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada, ilma ambitsioonika, ambitsioonika läbivaatamiseta ei saaks ma vastutust kanda no,. ent kriis tähendab seda, et me peaksime mõningates aspektides olema ettevaatlikud, me peaksime võtma sellise kursi, mis et me looksime sellise süsteemi, mis on pikaajalises perspektiivis äh, aktsepteeritav ja jätkusuutlik. komisjoni ettepanekut ei võetud äh, nõukogus äh, lihtsalt vastu. Poola, Poolal eesistujana ei õnnestunud teisi liikmesriike veenda, liikmesriigid soovivad energiatoodete maksustamise direktiivi lihtsalt kergelt muuta, aga niipea kui Taani asub eesistujaks, on neil plaanis äh, konstruktiivselt tegutsema hakata ning siis on vaja äh, parlamendil ka välja töötada nüansseeritult, äh, nüansseeritud ettepanek, nii et me peaksime seda projekti, selle projektiga kiiremini töötama, me ei tohi siin venitama jääda, me ei pea ära ootama seda, mida ütleb nõukogu, selleks et meie äh, seisukohtadel saaks tõesti kaalu olla, peame me praegu tegutsema hakkama. muudatusettepanekute puhul peame me viies äh, valdkonnas äh, erilisi jõupingutusi tegema, esiteks toetatakse seda, et äh, maksustataks ka tahket biomassi, sõltuvalt sellest, kas see biomass on jätkusuutlik või mitte, ei ole mõttekas maksustada biomassi niimoodi, et äh, see ei oleks äh, jätkusuutlik. minu jaoks on see selge, aga tegemist on samas äh, ka sellega, et ei ole tahke biomassi jaoks veel olemas jätkusuutlikkuse kriteeriumeid. arutelu selle kohta, et millised need kriteeriumid olla võiksid, on läinud pikaks ja seetõttu me peaksime üritama välja töötada neid kriteeriume. ja me peaksime siis ka äh, konstateerima, et äh, niipea kui võimalik, äh, peaksid need kriteeriumid ka jõudma sellesse direktiivi. mida me või peaks tegema, on see, et äh, me ei tohiks biomassi jaoks kehtestada samasuguseid kriteeriume nagu teistele biokütustele, sest nende kategooriate vahel on teatavaid erinevusi ja kriteeriumite otsene ülevõtmine tekitaks seetõttu probleeme ning neutraalsuse põhimõte on otsustava tähtsusega. mõned arvavad, et see tuleks lihtsalt äh, maha tõmmata, aga see oleks siiski vale lähenemine, me peaksime üritama seda säilitada tasakaalustatult põhimõtteliselt oleks ju kahju, kui me ütleks, et kõik põlevad äh, kütused, mida käsitletakse samas, äh, samal eesmärgil, et neid tuleks mak-, maksustada sama maksumääraga eelkõige tuleks üritada äh, luua õiglasi äh, konkurentsitingimusi, ainus äh, koht, kus oleks probleeme, oleks autotööstus, sest muidu ei ole mingeid märke sellest, et see lähenemine tekitaks meile suuri probleeme ning seetõttu me peaksime mm, komisjoni ettepanekus peamisi elemente säilitama ning seetõttu, siis me näeksime, et kuidas me peaksime lähenema nendele üleminekuaegadele, mis on ette tehtud äh, autotööstusele. üks võimalus oleks näiteks pikem üleminekuaeg äh, ja suurem diferentseerimine ning äh, kolmas grupp, kommertskasutus, siin tuleks jääda nõukogu soovide juurde, et on ainult viis riiki, kes kohaldavad madalamat maksumäära sellistele toodetele nii et piira-, tagajärjed on pii-, pigem väiksed, aga ma võiksin endale ette kujutada ka seda, et mil määral näha, et me arutaks seda, et mil määral võiks pikendada üleminekuaegu nendele kommertskasutusega kütustele. aga ma ei tea, kas see parameeter peaks olema või mitte, ning indekseerimine. sellega ei ole kõik liikmesriigid nõus, see ei ole seotud energ-, energiatoodete maksustamisega nendes riikides, kus on ette nähtud indekseerimine, see ka toimib, aga Rootsis näiteks CO kahe puhul heidet maksustatakse ning probleeme sellega ei ole. indekseerimine on hea, tagamaks seda, et maksumäärad ei muutuks äh, liiga madalaks. indekseerimise puhul võiks äh, energeetikasektori ka välja jätta, aga siis peaks äh, komisjon tegema vastava ettepaneku ja selle, sellele mõtlema. loodetavasti saame me seda arutada ja leida mehhanismi, mis CO kahe miinimumtasemete puhul äh, Äh, seob heit, heitmekoos, heitmega äh, heitkogustega kauplemise süsteemiga, kui me selle saavutame, siis äh, meil oleks tagatud parem seos heitkogustega kauplemise ja CO2 vahel. ja meretransport ja õhutransport, seal võiks ette näha vabatahtlikud erandid, liikmesriikidel peaks olema võimalus oma maksustamist moduleerida või äh, oma maksusüsteemi ka teisiti kujundada. aga kui liikmesriigid ei maksusta, ei soodusta maksude kaudu ökoloogilisemaid energiaallikaid. ma ootan huviga arutelu järgmisel aastal, oluline on leida äh, laiahaardeline jätkusuutlik kompromiss ning ma loodan, et meil õnnestub äh, see protsess nõukogus õigetele õigetele suundadele juhtida. Need olid siis minu ettepanekud, ma loodan, et meil, meie arutelu on e-, edaspidigi jätkusuutlik, et meil õnnestub äh, korralikke ettepanekuid välja töötada, sest äh, see oleks väga oluline äh, selleks, et äh, see direktiiv muutuks selliseks, et sellega oleks võimalik hästi moderniseerida seda sektorit ja sellest oleks kasu kõigil. ning ma tänan äh, proua Lüllingut selle eest, et ta nii kenasti siin äh, tutvustas seda raportit, ma loodan, et me kõigi fraktsioonide ja variraportööridega leiame hea lahenduse. suur tänu ja nüüd Alde nimel Philipp, palun suur aitäh! kõigepealt siis äh, suur tänu raportöörile. Äh, tahaksin alustada siis jah, just tänusõnadest äh, raportööri aadressil, väga palju on neid küsimusi, millega tuleb tegeleda ja kuna me oleme vaadanud muudatusettepanekud läbi erinevate osapoolte poolt, siis oleme endiselt sellel arvamusel, et arvamused lahknevad ja palju on vaja ära teha. alustaksin siis üldiste põhimõtetega kuna raportöör seda just palus. meie liberaalidena kindlasti toetame äh, muutust rohelisema maksustamise moodi ning väliste äh, kulude sissemiseks pööramiseks, eriti just elektri äh, hinda puudutavalt. oluline on ka võrdne konkurents kõikide toodete vahel. kui me räägime siin maksustamisest, siis oluline on see, et neid makse tuleb rakendada tehnoloogiliselt neutraalselt meil peab olema võimalik ka anda võimalus uutele tehnoloogiatele, näiteks nendele, mis, millest me täna üldse midagi ei tea, et ka need oleksid siia kaasatud. ja seetõttu ma soovitangi mm, komisjoni ettepanekus mm, vaadata seda, et kui räägitakse CO2 eh, heitmetele kaheosalist maksu rakendamist selleks, et kliimamuutuste vastu võidelda ning eh, teine aspekt, eh, energiasisalduse maks, eh, sellepärast et see viib suurema energiatõhususeni. on mitmeid parlamendiliikmeid, kes tahaksid näha, et CO2-ga seotud maksudimensioon oleks valikuline, aga äh, teised ja ka mina sealhulgas tahame selle muuta äh, siduvaks. kui me vaatame äh, majanduse moderniseerimist, siis me peame mõtlema rohelisema majanduse peale, CO2-ga seotud maks on kindlasti selle osa, aga mm, arutame seda edasi. teine küsimus loomulikult on proportsionaalsuspõhimõte, millele ka raportöör viitas. tõsi on see, et arvamused lahknevad ka selles küsimuses, kui me tahame võrdset kohtlemist erinevate energiaallikate suhtes, siis on see see väga oluline, me ei saa eelistada ühte energiaallikat teisele, ükskõik millistel tingimustel. seetõttu peame tagama, et proportsionaalsust oleks võimalik rakendada. Äh, me oleme kuulnud, näinud näiteid proportsionaalsusest, äh, kuidas seda rakendada ja nii edasi, aga see ei peaks kindlasti mitte alati viima kõrgemate hindadeni, vastupidi Äh, loomulikult on järk-järguline rakendamine oluline, me peame vaatama erinevate sektorite investeerimistsükleid, oluline on, et siirdeprotsess äh, laseks nii tootjatel kui tarbijatel äh, kohaneda uue olukorraga, mida me siis tulevikus näha tahame. lähimuspõhimõte on oluline, meil on vaja leida nutikaid lahendusi selleks, et, äh, et jõuda mm, heale lõpplahendusele. teised küsimused, mida proua Luling äh, mainis, üks nendest oleks äh, maksustamise indekseerimine, mis oleks ähm, automaatne, tähendaks see siis tegelikult tarbimismaksu, tegemist on automaatse küsim-, küsimusega, me peame vaatama hoolikalt, et me ei looks pretsedendi, et selline indekseerimine toimuks iga kord, kui me uuest maksusüsteemist räägime. Äh, täielikku indekseerimist ei tohiks siin olla, me peame vaatama, kuidas leida teisi loovaid lahendusi. ma ei ole nõus äh, ka erandiga äh, kodumajapidamistele Äh, puudust kannatavatele leibkondadele, ma arvan, et äh, kõik äh, tööstused, energiatootjad peavad teadma pikemaid plaane tehes, kui palju mm, energia maksma hakkab. sotsiaaltoetusi on võimalik pärast kompensatsiooniks maksta, aga ma arvan, et kui me räägime maksust, siis me peame ühte suunda triivima. oluline on ka see, et me mm, kindlasti väldiksime taastekvootidega kauplemise süsteemi dubleerimist, äh, topeltmaksustamist olla ei tohi tööstuses ja kõik peaksid sellega nõus olema. samuti on vaja vaadata rahvusvahelist äh, konteksti, äh, mitmed on juba sellele ka viidanud, loomulikult tulevik võib olla tume ja seetõttu on vaja kindlasti üleminekuperioode, vaja on vaadata ka erinevate energiaallikate maksustamist ja kuidas see areneb ning parlamendina on oluline näha seda, et äh, maksustamine oleks äh, konkreetne ja seda oleks äh, ka võimalik rakendada. samuti on siin küsimusi, mis viivad arvamuste lahknemistele, näiteks erandeid teatud sektorites nendele maksudele aga kindlasti on vaja meil ühtset lähenemist ja peaksime variraportööridega istuma maha, et rääkida läbi võimalike kompromisside üle, mis peaks ju olema meie ülesanne. ma saan aru, et tegemist on nõukogus väga, väga tundliku teemaga, aga parlamendis me võiksime näha seda kindlasti kui võimalust, me ei pea öö, äh, olema siin järelejooksjad, me võime täiesti näidata oma, oma juhtpositsiooni siin öö, Äh, näidata, millised on meie vaated äh, ning siis äh, mõjutada ka ühtlasi nõukogu mm, vaatenurki. ma ootan konstruktiivseid lähenemisi ja läbirääkimisi jaanuariks. meile, eurooplastena, on see teema väga oluline ja ka Euroopa majandusel on väga tähtis, et me oleme valmis edasi minema ja andma oma kodanikele uue perspektiivi rohelisemas majanduses, aitäh! suur aitäh! kas Äh, konservatiivide ja reformistide nimel keegi tahaks rääkida? Have... siis Philipp, palun. jah, kaks Philippi räägivad siin ühel häälel. ma ei hakka Philippi sõnu siin äh, järgi kordama, ma arvan, et komisjon on teinud hea ettepaneku, seda tuleb kindlasti tunnustada vahel nähakse äh, komisjoni lihtsalt kärpemootorina, praegu on tegemist aga väga konstruktiivse lähenemisega ja nad tahavad meid äh, hästi edasi juhtida. ja me kindlasti peaksime sellest võimalusest kinni haarama ja olles seda öelnud, tahaksin kõigepealt rääkida sellest, kas see ettepanek võib olla kahjulik majanduse jaoks. täna oleme majanduskriisist ja kindlasti peaksime hoidma ennast tagasi maksustamise lisamisel. peaksime mm, äh, nii nagu Rahvapartei ja teiste fraktsioonide nimel mm, vahel räägitakse, et me tahame tegeleda ainult maksustamise peatamisega aga kindlasti äh, ma soovitaksin teil lugeda Sterni raportit, äh, tegemist on juba viie aasta taguse raportiga, kus väga selgelt näidati, milline on kliimamuutuste mõju majandusele ja seda mõju kindlasti ei tohiks alahinnata. nii et kui me võtame tõsiselt seda, et meie majandusel läheb äh, mm, hästi, siis kindlasti äh, Äh, peaks tegelema ka, ka kliimamuutuste vastase võitlu, võitlusega, sellepärast et kliima mõjutab mitte ainult majandust, vaid saab elu ja surma küsimuseks äh, Euroopas ja teistel kontinentidel. nii et neid teemasid tuleb kindlasti käsitleda. Äh, me ei saa rääkida, et me oleme praegu kriisiolukorras ja kliimamuutused peavad ootama. ei, see ei oota ja seetõttu ma kutsun teid üles rahvusvahelise kliimapaneeli kokkuvõtteid lugema, kui te mind ei usu nii et kui me tahame paremat majandust, on oluline kliimamuutuste vastase võitlusega tegeleda, aga isegi lühikeses perspektiivis oleks majandusele hea see, nagu Philipp ütles, et eh, just alternatiivsete jätkusuutlike transpordisektorite, energiasektorite, mis on jätkusuutlikumad, et nendele sektoritele antakse võimalus, majanduslik võimalus, mida nad on tõepoolest väärt ja täna need negatiivsed äh, subsiidiumid, mida praegu antakse teistele energiasektoritele, piiravad alternatiivsete sektorite arengut. nii et tänase olukorra säilimine on majandusele halb, äh, majandusele tuleks kasuks energia maksustamine, mis oleks loogilisem, ja täna on meie laual ettepanek, kus me saame tõepoolest selle loogika loogikat ka järgida. me räägime CO2-ga seotud maksust, me räägime energiasisaldusega seotud maksust. ma ei leia, et on võimalik üldse selgemalt nendest asjadest rääkida. ja mitte ükski nendest kahest aspektist ei tohiks olla öö, ähm, valikuline äh, mida kiiremini me seda rakendame, seda parem. Äh, on ka inimesi, kes ütlevad, et üleminekuks on aega vaja. jah, ma olen nõus, et maksustamismustrite muutmine ei ole midagi, mida saab teha üleöö. samas komisjon ei ole ka nii rumal olnud, et ta paneb ette, et muuta, muudame asju üleöö. komisjon ütleb, et me alustame kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal seda muutust, meil on äh, kaksteist aastat aega. Äh, ma ei tea, kas Euroopa Liit ja Eurotsoon on sel ajal veel hinges, ma loodan väga, et on, aga äh, me räägime siin peaaegu uuest sajandist Äh, küsimus ei ole, et tööstus või tarbijad äh, oleksid siin ajahädas, et nad ei suuda kohaneda. me räägime üleminekuperioodidest ja üleminekuplaan on tegelikult juba mm, aeglasem võrreldes sellega, mida äh, kliima meilt ootab. nii et see tegelikult alahindab nii kliimamõju kui ka majanduslikke mõjusid nii et need inimesed, kes tahavad neid plaane veelgi edasi lükata, arvatavasti tegelevad enesepettusega ja tagavad selle, et Euroopa ei ole konkurentsivõimeline tulevikus. nii et äh, status quo ei ole võimalus siin ja need inimesed äh, Äh, sotsiaaldemokraadid äh, ja teised fraktsioonid, äh, kes ütlevad, et maksustamist ei tohiks suurendada, küsin nende käest, mida me siis teeme? siis me maksustame ainult inimeste sissetulekut, kui teistest sektoritest maksu koguda ei saa. see on ainuke variant. aga kui me tööjõudu ei maksusta, siis mida me siis teeme? kust te siis ressursid saate? nii et ma Philippiga siinkohal ei ole nõus äh, et äh, ma arvan, et see maksustamise muster küll toob energiahinnad ülesse, aga samas tööjõukulud äh, kindlasti vähenevad ja ühtlasi ka inimeste sissetulekute maksustamine väheneb. nii et äh, kindlasti on vaja nii tööandjatele kui töövõtjatele töö teha atraktiivsemaks ja selle, see ettepanek toob sellega kaasa. mis puudutab siis maksustamise indekseerimist, siis ma saan siinkohal äh, teie murest aru, Filet ei taha äh, seda, et maksustamise indekseerimine oleks üldine reegel. minu jaoks on siinkohal indekseerimine õigustatud äh, kliimamuutuste pärast. me teame, et süsihappegaasi heitmete hind peab üles minema selleks, et emissioonid väheneksid. ja me teame, et äh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks me tahame oluliselt äh, äh, süsihappegaasi emissioone vähendada ja seetõttu ma arvan kindlasti, et indekseerimine on oluline, see on piirang, mille me peame sisse arvestama meie skeemi. me ei räägi siin äh, kriisist ja rohkemast raha teenimise võimalusest, me tegelikult tahame piirata süsihappegaasi heiteid selleks, et oma kliimaeesmärke tagada ja selleks on ka indekseerimist vaja, erandid Eh, iga kord, kui maksustamisest räägitakse, siis eh, ütlevad kõik, et jah, okei okay,, ma olen sellega põhimõtteliselt nõus, aga mina ise neid makse maksma, maksta ei taha, tahan erandit. Eh, loomulikult on siin tavaline muster ja sellest tuleb eemale liikuda. jah, tõepoolest, uue maksustamise mõte on see, et loomulikult süsihappegaasi mm, emissioone vähendatakse ning ka tarbimist, aga kui me Äh, ei, maksustamist siin ei rakenda, siis inimeste käitumine ei muutu. Äh, Philipp ütles, et äh, kodumajapidamisi ei tohiks erandina siin sisse viia. jah, me peame mitte püüdma lahendada kõiki probleemi ühe maksuga. ja selleks, et kõrgemate energiahindade sotsiaalset mõju vähendada, on meil võimalik äh, progressiivsemat maksustamist rakendada ja need äh, leibkonnad, kes on kõige haavatavamad, nende maks võib olla madalam. aga nad sellegipoolest äh, tunneksid energia hinna tõusu meil on vaja tegelikke makseinstrumente, mis töötaksid ja, ja üks instrument ei taga kindlasti kõiki eesmärke. nii et ootan väga huvitavat diskussiooni jaanuaris. suur tänu! ta nüüd järsult Eska on veel sõna soovinud. suur tänu, juhataja. Äh, tahaksin õnnitleda proua Lullingut äh, väga põhjaliku analüüsi eest äh, komisjoni ettepanekutele ja mm, suur aitäh ka nende muudatusettepanekute kaasamise eest, mida me oleme ette pannud liikmesriikide poolt süsihappegaasi äh, maksustamine. Äh, kohustusliku süsihappegaasiga seotud maks loomulikult nõuab väga põhjalikku analüüsi ja siin äh, peame me vastama küsimustele, kuidas see mõjutab täpselt, see maks energia tarbimist. täna peaksime me ilmselt rääkima võimalikust vabatahtlikust süsihappegaasi maksustamisega ja maksustamisest ja kohustuslikku maksu tuleks äh, edasi lükata, äh, mitte äh, kuni sinnamaani, kus liikmesriikides on olukord analüüsitud ning ka Euroopa Liidu olukord paraneb. suur aitäh, Astrid, palun! I know you are still writing, Astrid, do you want the floor again? kas soovite taas sõna? keegi rohkem sõna ei soovi? Do you wish to, is the commission here? Do you wish to kas komisjoni esindaja on kohal? soovib ehk tema sõna? Äh, Astrid esitas juba paar küsimust niikuinii, nii et kui komisjoni esindaja saaks nendele küsimustele vastata. Like to... suur tänu ma tahaksin tänada ka proua äh, Lallingut ja, ja variraportööre äh, toe ja panuse eest ja ka muudatusettepanekute eest. Äh, muudatusettepanekuid on tõepoolest väga palju, komisjoni poolt oleme püüdnud neid grupeerida ja me oleme jõudnud neljakümne erineva kategooriani. ma arvan, et kõikide arutamiseks siin praegu hetkel aega ei ole nii et ma piirduksin mõne võtmeküsimusega ja ma alustaksin proua Lüllingu jaoks kõige olulisemast küsimusest, mis puudutas siis äh, äh, lennu- ja meretransporti rahvusvaheliselt ning me peaksime rääkima sellest äh, eraldi. kui me räägime lennundussektorist, siis tänane olukord on selline, et et lennundussektor on emissioonidega kauplemise süsteemi osa kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ja meie loogikaga vastavuses olevalt äh, ei tohiks äh, emissioonidega kauplemise süsteemi osa olla veel energia maksustamise süsteemi osa. ja seetõttu ongi, äh, olemegi arvanud, et lisamaksustamist lennundussektorile energiamaksu direktiivi läbi ei tohiks olla nii nagu mainitud, on tõsi, et enamik lennundussektorist allub Chicago konventsioonile ja teise rahvusvahelistele kokkulepetele, nii et mis energiadirektiivi, energiamaksu direktiivi osas muutuks, ei rakenduks suurele hulgale lennu- ja meretranspordile, vaid ainult mitmetele ettevõtetele liikmesriikides. ja seetõttu, kuna enamus äh, rahvusvahelisi konventsioone niikuinii äh, räägitakse uuesti läbi järgmiste aastate jooksul, äh, siis see meie läbirääkimispositsiooni Euroopa Liidu jaoks kindlasti nõrgendaks ning seetõttu me seda väga piiratud maksustamise aspekti äh, lennutranspordile ei rakendaks. olukord äh, on veidikene erinev meretranspordi osas, sest äh, ka seal on rahvusvahelised konventsioonid, Mannheimi konventsioon, mis puudutab siseveekogusid näiteks, kus on erandid juba toodud, aga ilmselt Äh, oleks siin äh, reeglite muutumise hulk suurem kui lennundussektoris äh, ja seetõttu komisjon, komisjoni transporditeenistus täpsemalt teevad hetkel, koostavad mõjuhinnangut, et maksureeglite muutumise mõju hinnata ning mõjuhinnangu ilmumist väljaandmist oodat-, ootata, ootatav, ootame järgmisel aastal ning siis saame ka täpsemalt näha, eh, kuidas meretranspordi maksustamine, mm, millist mõju avaldaks. Eh, ka siin, nii nagu lennundussektoris, on rahvusvaheliste meretranspordiorganisatsioonide rahvusvahelised läbirääkimised käimas ning eh, meie jaoks oleks mõistlikum oodata kõigepealt nende rahvusvaheliste läbirääkimiste lõplikku seisu nüüd, et mitte kahe tuhande kaheksateistkümne muudatusettepaneku detailidesse minna, äh, siis äh, sellegipoolest äh, olid mitmed muudatusettepanekud, mis ka komisjoni mõttes olid, näiteks autode registreerimismaksud, ka energiamaksu tuludest oli siin juttu, sealhulgas tuumaenergia ja nii edasi enamik nendest muudatusettepanekutest ei ole äh, käesoleva direktiivi ähm, reguleerimisalas ja seetõttu ei saa komisjon pakkuda välja mingeid muudatusi nendes aspektides, aspektides, aga autode maksustamise äh, äh, küsimus ja mm, energia energiamaksu tulude mm, lävendi küsimuses siis liikmesriikidel on siin kindlasti Mm, üht-teist ära teha. kui me räägime reformi ühest põhiosast, siis oluline on see, CO2-ga seotud maks on meie ettepaneku põhisisu, see on oluline selleks, et kliimamuutustega võidelda ning selle aspekti väljajätmine meie direktiivist oleks kahjulik ka Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegiale ning muudaks selle direktiivi täiesti tühjaks. mis puudutab põllumajandussektorit, siis äh, ma ei tea, kui detailseks te tahate, et ma lähen Eh, juhataja ütleb, et eh, ma tean, et eh, raportöör soovib veel sõna ja Marja Dragiga algab arvamuste vaheldus õige pea, nii et, nii et tehke lühidalt. suur tänu, tundub, et aega on väga vähe, siis ma kasutan veel võimalust, et olulisematele muudatusettepanekutele oma reaktsiooni mm, näidata rääkisime siin põllumajandusest, vesiviljelusest, metsandusest ja nende eranditest. Äh, tänane olukord on selline, et me ei näe põhjust, miks äh, majandussektorid peaksid saama erikohtlemise osaliseks äh, CO2-ga seotud maksude osas, kui just näiteks ei ole ka süsihappegaasi lekkeohtu, täna komisjon seda ka uurib, aga seda ei ole veel selgeks tehtud mis puudutab energia maksustamist ja just energiasisaldusega seotud maksu, siis eh, siin on võimalik liip-, eh, liip-, liikmesriikidel ehm, taotleda erandeid, eh, kui see on tõestatud, et see on keskkonnaga seoses ja et see mõjutab ka tööstussektoreid ja me peame nägema seal nende kahe vahel sidet mm. Äh, ja see tähendab ka seda, et nii-öelda põllumajandusliku diisli osaks, osas need maksud ei, ei rakenduks. Äh, meie tähelepanu on juhitud ka sellele, et äh, negatiivseid keskkonnamõjusid tuleks veelgi arvesse võtta ka peale süsihappegaasi heitmete, seda, ähm, see on meie väga kindel otsus, et me seda ei kaasa sellesse ettepanekusse süsihappegaasi heitmed on ainukesed sellised heitmed, mis on piiriülese iseloomuga ning need on ka ainukesed äh, emissioonid, mis on seotud väga otseselt äh, tehnoloogia kasutusega ja kütuse kasutusega. ning äh, seetõttu me ei ole teisi keskkonnakahjulikke mõjusid siia kaasanud. sellega ma lõpetan, aga selgitusi annan teile küll, kui, juhul kui huvi on. ma usun, et raportööril ja variraportööridel on, on ka kommentaare ja Astrid saab veel kord sõna. Euh, aitäh, proua esinaine. kahjuks ma ei ole üldse paremini informeeritud kui parem, kui varem sest ma endiselt äh, näen, et siin on palju erimeelsusi, suuri erimeelsusi ja nüüd ma näen, et äh, mis puudutab näiteks proportsionaalsust, siis äh, siin on erimeelsused tõesti väga suured. muudatusettepanekute autorite vahel aga variraportöörid on pigem äh, proportsionaalsuse poolt, kui sellega kaasneks äh, tähtaegade pikendamine. minu jaoks on oluline see, et komisjoni esindaja ütles meile, mis äh, ei kuuluks rakendusalasse ja ma loodan, et et äh, muudatusettepanekute autorid saavad aru, et lennundusest pole mõtet rääkida, sest seal, äh, see kuulub konventsiooni alla, mida me ei saa muuta ja mis puudutab äh, meretranspordi konventsioone, siis ma arvan, et ära tuleb oodata mõjuhinnangud, enne kui me siin mingeid muudatusettepanekuid komisjoni et komisjoni tekstile tegema hakkame, et need sektorid tuleks välja jätta et ma sain aru ka sellest, et meie muudatusettepanekutes ei ole mõtet rääkida maksudest, mis ei ole kuidagi seotud äh, energia maksustamisega nagu automaks. see on oluline ja oluline on ka see, et me peame erikohtlemise äh, säilitama põllumajanduse jaoks. ma näen, et siin on erimeelsusi selles osas, mis puudutab äh, indekseerimist, mis puudutab proportsionaalsust. ja me ei ole rääkinud tuumaenergeetikast, sest ma sain aru, et me sellest siin ei peaks rääkima. mina siis konstateerin, et endiselt on erimeelsusi, kahjuks ükski kolleeg Ähm, kes sooviks seda äh, ettepanekut tagasi lükata, sõna ei võtnud. nii et mina teen teile ettepaneku, et et ma alustan kohe variraportööridega konsultatsioone. konsulteerin muudatusettepanekute esindajatega, esitajatega, kes on teinud väga erinevaid muudatusettepanekuid võrreldes nende variraportööridega. ja ma loodan, et mul õnnestub teile vastavad äh, äh, muudatusettepanekud, esitada sellised muudatusettepanekud, mis ähm, taga, mida toetaks enamus. ma äh, võtan kontakti nõukogu ja Taani kui eesistujariigiga. nii et ma üritan välja selgitada, kas meil õnnestub mõningate kompromiss muudatusettepanekute ümber koondada enamus. ma mõtlen siin selliseid muudatusettepanekuid, mis läheksid kaugemale e, ja neid inimesi, kes ei soovi minna isegi mitte nii kaugele kui komisjon, ma jõulude ajal mõtlen sellele, aitäh! Thank you very much. We are aiming to try and suur aitäh, püüame kahekümne kaheksandal veebruaril hääletada, aprillis on see täiskogu ees aga nii, nagu Astrid just ütles, on vaja ilmselt aega veel, et kolleegidega nõu pidada. et see on tänane ajakava praegu. Läheme edasi päevakorra punkti viis juurde, mis on rahandusalane dialoog Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghiga. Lähen hetkeks välja ja uurin, kus härra Draghi on okay, picture time over and nüüd on pildistamise aeg läbi ja võime edasi minna oma rahandusdialoogiga. Nendele parlamendiliikmetele, kes alguses kohal ei olnud, tahaksin öelda, et hiljuti toimus meil juba kohtumine EKP esindaja, kes oli iga-aastase kohtumise äh, raames ja nüüd tervitan Mario Draagit rahandusdialoogi esimesel kohtumisel. loodame, et teie EKP e, presidendina ja süsteemsete riskide nõukogu presidentina jätkate meiega kohtumist. loodame, et need kaks funktsiooni siiski hoitakse lahus. igal juhul äh, Financial Timesis äh, on olnud äh, suurepärased pealkirjad teie kommentaaride kohta, ainult teie ise oskate neid hinnata, aga ma tahaksin teile sõna anda. kõigepealt, et te räägite, räägiksite praegusest olukorrast ja siis jätkame tavalise küsimuste-vastuste vooruga. suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel esimest korda Euroopa Keskpanga presidendina teie komisjonis viibida muide, eh, meie kahe institutsiooni vaheline koostöö on väga oluline ja eh, tänane kohtumine leiab aset ainult mõni nädal pärast seda, kui EKP ja eh, Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid olulisi otsuseid vastu võtsid, seetõttu selles raamistikus on oodata meil huvitavat mõttevahetust. hakatuseks tahaksin rääkida praegustest majandus ja pärast äh, käsitlen teie poolt soovitud teemasid, nimelt äh, kriisi lahendamis instrumente ja, ja reitinguagentuure. Since the last <laughs> Now let me come to something I must um, muide äh, pärast viimast äh, kohtumist president Trichet'ga on EKP otsustanud hinnastabiilsuse tagamisega jätkata võtta, loomulikult äh, olukorras, mis, milles on väga palju väljakutseid. see äh, on seotud ka meie mittestandardsete meetmete ja intressimääradega. nagu te teate, intressimäärade suhtes on detsembri alguses panga nõukogu otsustanud võtme intressimäärasid vähendada kahekümne viie baaspunkti võrra see otsus toimus siis kolme, kolmandal novembril või pärast eelmist otsust, kolmandal novembril kaks tuhat üksteist. majandusprognoosidest rääkides on ilmselt pinged jätkuvalt mõjutanud euroala ja majandustegevus peaks siiski jätkuvalt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul paranema eurosüsteemi personal on ka selliseid prognoose teinud nüüd hinnaarengutest äh, rääkides oli novembris inflatsioon kolm protsenti ja ilmselt jääb inflatsioonitase mm, järgnevateks kuudeks kahe protsendi tasemele, enne kui ta hakkab langema jällegi on seda seisukohta detsembris äh, prognooside kohaselt kinnitatud, arvestades nõrka majanduskasvu nii euroalal kui ka mujal maailmas, äh, hinna, palga ja kulusurveid on ilmselt majanduskasv tagasihoidlik, äh, oht hinnastabiilsusele on siiski Mm, keskmine ja mm, äh, rahandusandmetest rääkides, kui me arvestame äh, lühemas perspektiivis kõikumisi, siis ilmselt on äh, fiskaalpoliitika ekspansioon tagasihoidlik. keskpanga nõukogu prognoosid näitavad, et on võimalus inflatsiooni ohjata ja keskpikas äh, perspektiivis isegi saavutada inflatsioonitase, mis jääb kahest protsendist allapoole. tahaksin teile rääkida ka meie mittestandardsetest meetmetest. sellised meetmed peaksid aitama meil ära hoida euroala osade finantsturgude negatiivset mõju rahapoliitika ülekandemehhanismidele need peaksid eraldi aitama äh, leevendada pingeid, äh, survet et-, krediidi taotlemisel ettevõtetele ja eraisikutele. Äh, esiteks on juba mitmeid meetmeid võetud selleks, et pankadel oleks jätkuvalt rahaturgudele ligipääs me oleme näiteks äh, otsustanud äh, korraldada kolmeaastane refinantseerimisoperatsioon selleks, et toetada euroala ma-, majandust, sellised meetmed mm, on seotud ohuga, äh, mis tulenevad finantsturgude pingetest ja mis võivad ohustada kokkuvõttes pankade refinantseerimisplaane pikemas perspektiivis panga nõukogu otsustas oktoobris äh, läbi viia kaks suuremat laenuoperatsiooni tähtaega umbes üks aasta ja samuti äh, tehti teatavaks sel ajal, et kõik refinantseerimisoperatsioonid vähemalt kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimese pooleni mm, teostatakse kindla intressimäära alusel. kaetud võlakirjade ostuprogramm ähm, võeti vastu oktoobri alguses, see eh, on umbes nelikümmend miljardit eurot ja eh, soodustatakse ka dollarites rahastamist, vähendades dollarites tehtavate vahetustehingute maksustamist. Need viit viis meedet peaksid tagama selle, et pankadel on jätkuvalt stabiilne ligipääs rahastamisele ja ka pikemad tähtajad, mis võimaldavad, võimaldavad neil jätkuvalt laenata. ma tahaksin seda korrata, sest see on kõige olulisem, mis nendest meetmetest tuleneb. Neil on võimalus jätkuvalt laenata nii ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele. teiseks teatud pankade puhul võib vastuvõetavate tagatiste puudumisel tekkida oht, et neil puudub ligipääs refinantseerimisele. sellest probleemist ülesaamiseks on otsustatud ajutiselt laiendada ka, mm, tagatiste nimekirja ja EKP kavatseb ähm, rohkem kasutada ka pangalaene äh, selleks, et pankadel oleks võimalus äh, eurosüsteemi operatsioonides tagatisi esitada. niisugused meetmed võimaldavad pankadel taotleda keskpanga finantseerimist ja kolmandaks on panga nõukogu otsustanud ka eh, rahaturgude tegevust toetada. reservi määr on nüüd vähendatud ajutiselt kahelt protsendilt ühele protsendile ning see võimaldab äh, äh, uusi äh, või annab uusi võimalusi rahaturgude tehinguteks. seega on võimalik vähendada eurosüsteemis, vähendada tagatiste, esitatavate tagatiste suurust see äh, jällegi võimaldab pankadel oma likviidsust suurendada. me soovime lihtsustada ligipääsu euroala rahaturgudele ja äh, tahaksime sellega eelkõige vähendada riske reaalmajandusele seoses likviidsusega. nüüd EKP ametlik intressimäär peab leidma kajastust reaalmajanduses ja tagama ka pikemas perspektiivis hinnastabiilsuse. ja nüüd tahaksin rääkida viimase ülemkogu tulemustest. see oli tõesti ähm, läbilöögiks, läbimurdeks äh, seoses äh, finantsturgudega loodi alus uuele fiskaallepingule ja nii nagu äh, täiskogul EKP aastaaruande esitamisel ka öeldi, lepiti kokku, et äh, iga-aastane struktuurne defitsiit ei tohiks ületada null koma viite protsenti nominaalsest SKT-st euroala liikmesriigid rakendavad selle reegli oma eh, õigustiku põhiseaduse tasandil. eesmärk on vähendada liigset defitsiiti ära hoida, eh, mitte siis, kui eh, see tekib, hakata selle vastu võitlema. automaatne korrektsioonimehhanism on samuti ette nähtud siis, kui tekib kõrvalekaldeid liikmesriikide juhid leppisid kokku ka arvulistes piirväärtustes ning automaatselt hakatakse euroala liikmesriikidele rakendama siis, kui nad ületavad kolmeprotsendilist defitsiiti. Euroopa Kohust äh, äh, võib paluda muidugi liikmesriikides reeglite rakendamist kontrollida ja tahaksin öelda, et uus fiskaalleping on signaal euroala tuleviku kohta, sellest kajastuvad nii finantsturgude kui kodanike ootused ja eh, primaarsesse seadustikku eh, reeglite võtmine, mille täitmise tagas, tagab Euroopa Kohus, peaks muutma euroala palju tugevamaks ja usutavamaks. euroala kriisiohje instrumentidest kõneldes tervitame riigijuhtide otsuseid euroalal tugevdada ESM-i, e SFS-i mitmes, mitmes valdkonnas, kõigepealt äh, kriisimehhanismide puhul on nüüd paindlikumad mehhanismid selleks, et Euroopa stabiilsusmehhanism rakenduks juuliks kaks tuhat kaksteist ning EFSF eh, finantsstabiilsus eh, mehhanism või, või äh, rahastu peaks toimima kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaigani ning äh, samuti on väga oluline kontakt IMF-iga, Rahvusvahelise Valuutafondiga, mis annab julgust investoritele ning osa küsimusi muidugi vajab veel äh, li-, äh, lahendamist, näiteks me ootame Soome parlamendi kinnitust äh, kriisimehhanismile EFSF-ist kõneldes on panga nõukogu otsustanud, et pank peab saama tegutseda turuoperatsioonides EFSF-i tegevesindajana EKP raporteerib liikmesriikide keskpankadele EFSF-i eh, e eh, tegevuse kohta. tehnilised ja juriidilised ettevalmistused on juba alanud ning jaanuari keskpaeks loodame ka need mm, valmis saada ja nüüd tahaksin veel rääkida krediidireitingu agentuuridest. Nende tegevus äh, seoses EFSF-i ja äh, pankadega on hiljuti tekitanud muret. Äh, järjest rohkem kostub hääli, kus nõutakse tugevamat regulatsiooni. komisjoni ettepanekud krediidireitingu agentuuridele on leidnud EKP-s toetust, siin teie komisjonis on neid ka põhjalikult arutatud, krediidireitingud mõjutavad otseselt turgude funktsioneerimist äh,, laiemat majandust, seetõttu tuleb luua tugev äh, vettpidav raamistik. see raamistik peab aitama meil järgmisi eesmärke saavutada. kõigepealt vähendada turgude volatiilsust, teiseks tõstma reitinguprotsessi kvaliteeti, kolmandaks turgude usaldust taastama. Need kaks, kaks küsimust, mis kõige olulisemad on, on need, on näiteks metoodika ja teiseks reitingute läbipaistvus. teiseks ähm, reitingud peavad vastama turupraktikale. reitingud põhinevad väga keerukatel hinnangutel, aga nad peaksid nii äh, seadusandjale kui ka ettevõtjatele, investoritele äh, juhiseks olema. miski ei takista investoritel oma hinnanguid läbi viia. see on äh, oluline samm selles suunas, et me enam lihtsalt automaatselt ei äh, tugineks reitinguagentuuridele. praktikas on äh, näiteks äh, mitmed väärtpaberid, võlakirjad sealhulgas ikkagi saanud oma noteeringu vastuvõetavatelt kredi-, reitinguagentuuridelt, aga samas eurosüsteem ei äh, tugine mitte ainult nendele reitingutele, sellepärast et nende metoodika on piiratud. kõigepealt äh, soovitakse äh, krediidi kvaliteeti siiski seostada varadega. eurosüsteem on otsustanud ajutiselt miinimumreitingu nõude võlainstrumentidele äh, kaotada äh, seoses IMF-i Euroopa Liidu kohanemisprogrammiga. tänan. Uh, thank you very much uh,. I appear to have got more questions than the suur aitäh äh, mul on rohkem küsimusi ja sõnasoovijaid, kui meil aega selleks on, nii et tehke kähku meil on ainult viieminutised äh, kõneajad ette nähtud, nii et üks minut äh, küsimuse jaoks, neli minutit vastuse jaoks ja selleks on vaja sada kümmet minutit üldse, et kõik kokku saaksid sõna, mida meil ei ole, aga esimene küsimus tuleb Sean Paulilt. suur tänu. tere tulemast, härra president, meie rahandusdialoogi esimesele kohtumisele. mina esindan Rahvaparteid ajalehed teadsid ilmselt juba enne meid seda, mida teie tahtsite meile rääkida. Äh, aga muidugi äh, mitte ajakirjanikud, kes intervjueerivad, ei määra äh, pealkirjus ikkagi peatoimetaja, kes tahab lugejaid tõmmata ligi ja näete äh,, see puudutab siis tänast Financial Timesi ja seal öeldaksegi kohe, et teie stsenaarium on absurdne ja teie ütlete, et äh, tuleb asja kaaluda. ja te olete ise ka lugenud ajalehte. Mm, seetõttu mind huvitab, mis te arvate sellest, tänan. I, I may say I was expecting this question ma pean kohe ütlema, et ma ootasin, et see küsimus tuleb. ma arvan, et teil on täiesti õigus, äh, kui te ütlete, et kogu tähelepanu tuleks koondada sellele pealkirjale, nii nagu proua koosoleku juhataja ütles, äh, ajalehed teevad pealkirju, aga peab ütlema, et äh, meil ei ole ühtegi kahtlust, et euro on siin, et jääda, et ta on tugev valuuta Äh, Maastrichti lepingu sõlmimisel oli võtmeküsimuseks ja võtmesõnaks see, et tegemist on vääringuga, mis äh, ei ole tagasipööratav. aga palju on neid inimesi, eriti just euroalast väljaspool, kes äh, kulutavad väga palju aega morbiidsetele spekulatsioonidele. nimelt küsitakse, et mis siis, kui ja kõigil on katastroofistsenaariumid euroala tarvis valmis. ja selle asemel, et öelda, et ei, seda ei juhtu mitte kunagi, ütleme, et see on siin see vääring, et jääda, aga paljud inimesed ikkagi selle peale mõtlevad. ma arvan, et see kohutav kulu, mida sellised morbiidsed spekulatsioonid kui tõeks saavad, äh, kaasa tooksid, oleks täiesti kohutav suur aitäh, järgmine küsimus Uudolt, palun. tere tulemast äh, äh, president siia äh, ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ja ma tahaks pärida reitinguagentuuride järgi. reitinguagentuuridel reitinguagentuurid ka pärast tippkohtumist suhtusid äh, mõningatesse riikidesse väga kriitiliselt, isegi kriitilisemalt kui Suurbritanniasse, kui ma seda nii väljendada võin. kas on võimalik ja kolleegid Domenici ja teised sooviksid äh, reitinguagentuuride suhtes kehtestada rangemaid reegleid, aga kas asi ei ole mitte nii, et agentuurid ei usalda, usu sellesse, et äh, Euroopa riigid saavad kriisist välja kasvada, kas äh, poliitiline äh, vastus pole olnud äh, piisavalt hea ja kas äh, see koostöö Keskpangaga ei ole veel selline, nagu meilt oodatakse, kas te seda saaksite kommenteerida ja mida te saaksite öelda Saksa, Itaalia, Prants-, äh, Saksa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes vajavad laene selleks, et tegutseda, et mida te saate neile lubada, et kuidas me saame toetada majanduskasvu? where you asked two questions really. Te küsisite tegelikult kahte küsimust, üks on krediidi äh, agentuuride kohta. ja loomulikult võiks kommenteerida pikalt nende reitingute ajakohasust ja kvaliteeti äh,. kindlasti on arvamusi, mida me ei saa positiivselt väljendada äh, just seoses reitinguagentuuridega, eriti just kriisi ajal ja vahetult enne seda. aga me peaksime kindlasti endalt küsima kõige olulisemat ja nimelt, kuidas me ilma krediidireitingutega hakkama saame, mida me saaksime teha selleks, et krediidireitingute äh, agentuur asendada, sest tegelikult me tahame, et krediidihinnangud oleksid täielikumad äh, kui see süsteem, mis meil täna on ja see baseerub äh, peamiselt krediidi eh, hinna, hindamisele ja nendele agentuuridele. nii et meil on vaja teada, millised on konkreetsed äh, sammud, mida peaksime võtma selleks, et krediidihinnangu agentuurides sõltuvust vähendada. ja üks asi, mida kindlasti seadusandjad saavad teha, on see, et nad peaksid kindlasti eh, erinevate õigusaktide sidusust eh, vähendama mm, krediidi riskihinnangutest. praegu näeme me seda, väga mitmed õigusaktid on seotud tihedalt krediidiriskidega ja nende hinnangutega. kui riskihinnang muutub, siis rakendub õigusaktis automaatselt äh, järgmine samm. ma arvan, et sellist automaatsust tuleb kindlasti vähendada me peame krediidiriski agentuure kasutama, aga see võiks olla üks mitmest äh, sisendist äh, krediidiriski hinnangusse. see on oluline seadusandjate suhtes, aga oluline on ka, veelgi olulisem on see, et ka investorite suhtes oleks äh, täpselt samasugune lähenemine. Äh, me saame äh, krediidiriski agentuuride mm, küsimust lahendada, eesmärk on ja projekte on algatatud kaks aastat tagasi, algas juba projekt, kui ma ei eksi, siis selle pealkiri oli, kuidas krediidiriski agentuuride hinnangutest lahti saada aga nagu ma ütlesin, siis investorite jaoks ei piisa sellest, et äh, krediidiriskiagentuuride hinnangutest lahti saada, aga äh, oluline on ka see, et äh, sisemisi krediidiriski hinnanguid oleksid institutsioonid võimelised tegema. täna me räägime sisehinnangute kasutatavusest. teine küsimus oli kasvu kohta ja kasv just nendes riikides, äh, millest me täna kõige rohkem räägime. Need meetmed, äh, mida me oleme võtnud ja need ka, milles äh, kokku lepiti eelmisel ülemkogul, kaheksandal, üheksandal detsembril, on täpselt sellised meetmed, mis meie eesmärki täidavad. me teame, et pankadel on praegu ja ilmselt tulevikus veelgi suuremad rahastamise piirangud, eriti just kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimeses kvartalis, aga mitte ainult siis, vaid kogu aasta saab pankadel olema keeruline aasta. me tahame kindlasti vältida seda, et krediidi ja laenude piirangud oleksid äh, väga tugevad, mis kasvu veelgi aeglustab ja viib meid võimaliku järgmise äh, majanduslanguseni seda tahame me kindlasti vältida, selleks on mitmed põhjused, aga kui me rahastamissurvet eh, saame vähendada, siis on juba pool vastust olemas, aitäh! suur tänu! järgmine küsimus Silvi Kulaarilt. aitäh, tere tulemast, president! Äh, tere tulemast äh, ALDE fraktsiooni nimel meie rahandusalasele dialoogile. Äh, parlamendi äh, täiskogu istungil te rääkisite fiskaalpaketist. Te teate, siin on saadikuid, kes võitlesid kuuspaki eest, kes isegi soovisid teha, minna kaugemale kui need, kes praegu meil soovivad rohkemat ma tahaksin teilt küsida, et kuidas teie kasutate oma võimu selleks, et kahte asja äh, läbi suruda. esimene, et äh, need äh, meetmed oleksid majanduslikult mõttekad, ma ei ole päris kindel, et see nii on. nagu te ütlesite, me, me jõuame majandus majanduslanguse staadiumisse ja mis puudutab siis nüüd majandus makromajanduslikke näitajaid, siis äh, meie äh, siis äh, meil ei piisa sellest, et me tegeleme ainult kokkuhoiumeetmetega. reedel oli, tuli välja üks tekst, kus oli juttu väga suurtest, suurest tasakaalustamatusest, ühelt poolt väga suurte ja rangete kriteeriumite ning harjumuspärase loba vahel meil ei piisa sellest, et me teeme lihtsalt mingi täiendava paketi. ning veel üks asi, ma öö, tahaksin rõhutada demokraatia kontseptsiooni, mitte midagi ei saa, ei ole võimalik teha, kui kodanikel ei ole tunnet, et äh, need otsused, mis neid puudutavad, äh, võetakse vastu tõesti pärast äh, korralikku arutelu, avalikku arutelu. mina raportöörina ei ole võimeline tegema kampaaniat selleks, et toetada seda teksti, mis reedel vastu võeti Ehm, ning mis puudutab äh, finantsstabiilsuse äh, riigi võlakirju, finantsstabiilsus võlakirju, kas tõesti hiinlased ja ameeriklased saavad üldse aru, mis asi see peab olema um,? I, I think, I think that that's a very ma arvan, et äh, see, proua Kular, oli väga hea küsimus kõigepealt äh, ma tahaksin rääkida selle küsimuse majanduslikust sisust ja siis institutsionaalsest ja poliitilisest äh, dimensioonist sellesama küsimuse puhul. kindlasti ei pea me kasvu ja kärpemeetmete vahel siin äh, äh valima, kumb parem on äh, kindlasti kasinusmeetmed toovad kaasa majanduse kahanemise lühiajaliselt, aga küsimus on, et kas see oleks välditav? kas eelnev olukord oli jätkusuutlik? nii et kokkuvõttes äh, ei ole äh, võimalik äh, siin äh, midagi muud teha, kasinus toob äh, kaasa väikese majanduslanguse kuidas on võimalik aga selle kokkutõmbumise mõju kahandada? kui eelarve olukord riigis on jätkusuutmatu, siis te näete, et majanduslangus äh, on liiga tugev. esimene vastus peab tulema seetõttu äh, riikide valitsustelt ja mitmed riigid on ka õigel teel. ning me kindlasti tervitame neid äh, arenguid, mis mitmes riigis on aset leidnud te võite näha ka tegelikult usaldusväärsuse mõju, kus riikide käitumine veenab turge, aga me näeme, et riikide tehtavad muudatused, nendest ei piisa. veel on vaja eh, lisameetmeid. Eh, järgmine küsimus on, et kas me saavutame tulemusi ainult kasinusmeetmetega ühes riigis? ei. meil on vaja majanduse juhtimist, mis toimuks fiskaalliidus. ma leian, et väga oluline fakt on see, et kui te tahate, et usaldusväärsus tuleks tagasi, siis usaldus peab taastuma ka euroalas erinevate riikide vahel, nagu te ütlesite, kodanike vahel ning nende valitsuste vahel. selleks, et seda tagada, peab meil olema korralik leping, see on osa kuuesest õiguslikust äh, paketist, mida võiks viia edasi ka kõrgema tasandi õigusaktiks, seda ei ole veel tehtud. aga teine küsimus on makromajanduslik mm, aspekt. me peame leidma viisi, kuidas see esmasesse seadusandlusesse sisse viia. see on kontseptuaalselt veelgi keerulisem kui eelarvedistsipliini järgimine, aga ma olen seisnud selle eest, et meil on vajadus struktuurireformide mm, järgimiseks makromajanduses täpselt samamoodi kui ka institutsioonide puhul. ma olen aastaid sellest rääkinud, nii et ma kindlasti olen teiega nõus. aga kui need kaks meedet on rakendatud, siis on vaja ka tõhusalt struktuurireforme läbi viia, mis eh, looksid töökohti, eh, tagaksid kasvu keskpikas eh, perspektiivis ning et oleks olemas süsteem, mida te kirjeldaksite. see süsteem kindlasti aitaks riike ja aitaks seda rohkem ja parem oleks see, kui institutsionaalselt nõrgad riigid teeksid need reformid läbi, poliitiliselt on see väga raske ülesanne well,. Already... me oleme juba poolteist minutit üle aja. nüüd küsimus institutsioonide kohta, kas te tahate sellele vastata? jah, vajadus demokraatia järele tõepoolest, ma sellele kindlasti vastu ei vaidle, kindlasti seda on vaja konservatiivide reformistide nimel. Taak, palun. eelmisel nädalal Francois Hollande, äh, Prantsuse presidendikandidaat, ütles, et äh, vajalik on keskpangal võlakirju osta ja selle jaoks tugevat mandaati ja selleks, et äh, keskpanga tulejõud oleks tugevam nagu te teate, härra Roland ka kirjutas raamatu selleks, et oma kandidatuuri toetada. selle pealkiri on Prantsuse unelm ning ta räägib sellest, mis Prantsuse unelm on, aga tegelikult sisu on väga lihtne. nii et äh, jäävad alles nii või kui raha. nii et äh, nüüd äh, on aeg jõuluvanaks, teie jõuluvanana välja ei näe, aga mõned inimesed, nagu näiteks härra Rolan, tahavad, et te selleks muutuksite, annaksite raha välja täpselt samamoodi nagu jõuluvana komme nii et äh, tahaksin selle kohta kommentaare. Well I <clears throat> I will, I will remind to all of us ma tuletaksin meile kõigile meelde, et leping näitab väga hästi ära selle, milline on meie ülesanne. tagada hinnastabiilsus ähm, keskpikas perspektiivis leping ei äh,, ei luba midagi enamat ja me tahame kindlasti lepingu piiresse jääda. kui me käituksime lepingut rikkuvalt, siis see mõjuks äh, negatiivselt ka meie institutsiooni usaldusväärsusele. ja seda on vaja silmas pidada. kui me usalduse äh, kaotame, kui keskpank usalduse kaotab, siis see kindlasti turu usaldusväärsusele, turukindlusele ei aita kaasa ja ka euroala disainile mitte. suur tänu, Sven, palun. tere tulemast ka roheliste poolt ma olen ühe asja üle, mul on ühe asja üle hea meel, et me tuvastasime, et siin Äh, komisjonis äh, saksa keelt veel ei räägita, nii et sellepärast mul on hea meel. ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, on, et äh, kui, et kuidas teie hindate seda tõsiasja, et samaaegselt Eurotsooni olulistes riikides tuleb raha kokku hoida, aga samal ajal makromajanduslikud väljavaated tumenevad Ehm, milline on selle mõju teie hinnangul, kas makromajanduslik äh, olukord ei halvene veelgi ja kuidas kavatseb Euroopa Keskpank sellele rea äh, reageerida ning sellega seoses tahaksin küsida, et pärast viimast ülemkogu härra Sarkozy ütles, et teada on, et Euroopa Keskpank äh, laenab järgmise kolme aasta jooksul ühe protsendise intressiga äh, raha pankadele, aga riigid peavad kuue kuni seitsme protsendist intressi maksma, kui nad ise võtavad laenu. mida te arvate sellest, et EFSF peaks saama pangalitsentsi ja mida teie arvate sellest instrumendist, kas äh, see ei äh, sul-, leevendaks neid seaduselünki, mis äh, seonduvad pankadele laenu andmisega? Well, I, <clears throat> I, I think as I said before, ma ütlesin ennist, et äh, ma ei kahtlegi selles, et selles, et lühiajaliselt äh, kasinusmeetmed äh, kahandavad majandust, kindlasti selle üle vaielda ei maksagi. aga me tahame, et see majanduse kahanemine oleks lühiajaline ja me tahame, aktiveerida kõik kanalid, mis võimaldaksid äh, seda, et äh, usaldusväärsus turgudel tõuseks, et äh, laenu hind alaneks ning et kasvud ja töökohtade loomine saaks hoo uuesti sisse. selleks on vaja kasinusmeetmeid, vaja on eelarve kontrolli, aga sellest ei piisa. vajalik on ka üldine meie struktuuri disain, mis tagaks Euroopa Liidu kodanikele ning turgudele kindluse. vajalik on struktuurireformide läbiviimine. kui te vaatate viimast kümmet aastat, siis on olnud neid riike, kus intressimäärad on olnud väga madalad, peaaegu null protsenti, ja need riigid ei kasvanud, samamoodi intressid kasvasid Äh, need riigid ei taganud mingit majanduskasvu äh, ja nii edasi. nii et äh, küsimus ei ole tegelikult intressimäärades, intressimäärad võivad rolli mängida hiljem, aga need riigid on blokeeritud, sest seal on privileegide kaitsmine, seal on konkurentsivõime puudus, samamoodi piiravad neid riike tööturud, mis ei toimi, ning nende tööturud on struktureeritud eh, sedamoodi, et karistatakse peamiselt eh, noori töövõtjaid ja te näete nendes riikides, kus SKT inimese kohta kümne aasta eh, lõikes täna on madalam kui kümme aastat tagasi. noored inimesed teenivad täna vähem kui kümme aastat tagasi või isegi viisteist aastat tagasi. Nende riikide jaoks on esimene vastus struktuurireformid, mis äh, puudutab rahanduspoliitikat, siis see kõik äh, haigusi ei ravi, aga me oleme püüdnud äh, anda endast parima selleks, et vältida mm, rahastamisvahendite nappusest tulevat krediidilangust siin peame olema jälle ettevaatlikud, sellepärast et äh, krediidikriisi võivad põhjustada ka teised aspektid. aga need meetmed, mis äh, on paika saadud, äh, kindlasti aitavad. ja kolmas sammas sellest konstruktsioonist, ühest küljest siis liikmesriikide poliitikad, Euroopa tasandi disain, ja siis on vaja kolmandat sammast, mis on tulemüür. tulemüür, kus on piisavad äh, piisav suurus, millel on, äh, mis võimaldaks võidelda ajutise ebastabiilsuse vastu äh, riikide võlakirjaturgudel. ja ülemkogu kohtumine aitas siin osas mitmeti. nimelt esiteks äh, kinnitati, et ESM äh, jõustub varem kui kokku lepitud, see pani paika ka Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi suuruse, aga äh, me rääkisime ka sellest, et äh, see fond tuleb üle vaadata kolme kuu pärast. samuti anti investoritele ja turgudele teatud äh, Äh, teatud äh, äh, kindlus kaetud võlakirjade ja, näol, kui riigid lähevad pankrotti, siis nende võlgu kaitstakse. nii et lõppkokkuvõttes võib öelda, et üleüldine ülemkogu pakett ja tulemus ei ole negatiivne minu küsimus oli, mida te arvate pangalitsentsidest? jah, ma saan vastata ainult seda, et me lepingu raames, ma arvan, et lepingu tingimuste sest üleminek ei aita siin. Euroopa Keskpanka öö, südameasi on öö, hinnastabiilsus, aga seda tuleb teha sellisel moel, et me ei nõrgendaks institutsiooni usaldusväärsust, aitäh. Um, Niklas Šuntis aitäh. härra Draghi, nagu te teate, kahekümne kuuendal oktoobril otsustati, et Kreeka võlga vähendatakse viiekümne protsendi võrra ning mis äh, puudutab äh, seda väärtuskärbet, äh, siis siis tuleb tagada see, et on võimalik ähm, mm, kokkulepet Kreekaga ellu viia, aga nüüd öeldakse, et põhimõtteliselt äh, võtab EFSF äh, riigivõlakirjad üle, aga põhimõtteliselt on EFSF äh, ka ju kriisis. on mõningad riigid, kes äh, teevad kaastööd selle riigi, koostööd selle instrumendiga, aga kellel ka ilmselt ei ole piisavalt raha. ning minu küsimus oleks, et kes oleks nõus sellise väärtuskärpega, kui põhimõtteliselt äh, vast-, äh, vastusooritus ei ole usaldusväärne. Mm, selle väärtuskärpe üle peavad ju toimima ka korralikud läbirääkimised. Make... Um, ma tegelikult ei saa siin eriti palju kommenteerida, sest BSI äh, kommentaarid praegu või kõnelused jätkuvad hinnastabiilsuse indeksi kõnelused toimuvad pankade ja Kreeka valitsuse vahel, aga keskpank äh, on äh, valmis reageerima. keskpank äh, soovib finantsstabiilsuse mehhanismi käsutusse anda kõik vajalikud struktuurid, kui on vaja ressursse eraldada. tänan. suur aitäh. Andreas, palun. ma, Marta Andreasen, suur aitäh. eelmisel nädalal ütlesite te härra Draghi Berliinis, et liik-, riigid ei tohiks oodata, et äh, neid päästetakse väljastpoolt. muide, meie partei UKIP arvab pigem, et liikmesriigid äh, peaksid võimelised olema erandeid teha ning äh, Ühendkuningriigil on oma raha, oma fiskaalpoliitika, ülejäänud Eurotsooni riikide jaoks see kahjuks nii ei ole seetõttu me äh, kutsume üles riike, kus on kõrge äh, tööpuudus, ise otsustama. kas teie ütlete riikidele, et äh, karmid meetmed aitavad kriisist väljumiseks? kas neil ei peaks olema mingi alternatiivne võimalus saamaks uuesti konkurentsivõimeliseks ja andmaks uuesti kodanikele tööd. tänan. Ähm, siin viidatakse jälle äh, minu intervjuule, mis ma Financial Timesile andsin. Äh, ma ütlesin, karmusmeetmete ja majanduskasvu vahel ei saa valida. kui te äh, piirate oma eelarvet, tõstate makse ja muud ei tee, siis äh, võite kindlad olla, et keskpikas perspektiivis teie majandus langeb. olgem ausad. aga kui te viite läbi kõik vajalikud struktuurireformid, kui see, mis te riigi tasandil teete, sellega eh, kaasneb ka Euroopa tasandil edasiminek ja nagu te ise ütlesite, meie rahapoliitika ei ole sugugi piiratum, otse vastupidi me oleme seda muutnud palju vastutulelikumaks, arvestades kaheksandal detsembril panganõukogus võetud äh, meetmeid ja me võime lausa homsest äh, alates neid rakendada, aga igal juhul äh, juba oleme vähendanud intressi, intressimäärasid, tagatiste nimekirja suurendanud, Ähm, osa meetmeid on juba paigas. ja ärge unustage seda, et me peame siiski tegutsema vastavalt aluslepingutele ja nende äh, lepingute piires äh, on meie käsutuses siiski väga olulised rahanduspoliitika mehhanismid, äh, vahendid, mis mõjutavad mitte ainult euroala, vaid ka teisi riike kellest te kõnelesite, tänan. suur tänu. suur tänu. Ingrid Bergman ütleb Casablancas, et meile jääb alati alles Pariis. meie peame aga mõtlema sellele, kuidas äh, võlg, vaatamata võlgadele äh, rahandussüsteemi stabiliseerida, äh, vastasel korral meie süsteem lihtsalt sureb välja. keskpank, päästefond on meil olemas, aga keegi ei tea, mis nendest saab, keegi ei tea, kuidas need fondid ükskord toimima hakkavad ja selline äh, fondi preventiivne mõju on siiski veel kahtlane. muidugi me ei räägi sellest, kas see, mis me oleme otsustanud, on aluslepingute valguses hea või mitte. küsimus on selles, palju pangad saavad osta. kui palju? Let me say something that I, <clears throat> I didn't say, I had not said until now. ma ei ähm, ei ole võib-olla tõesti sellest rääkinud, aga miks me pangakanalitele oleme nii palju tähelepanu pööranud oma otsustes? pangad ju moodustavad kaheksakümmend protsenti euroala laenuturust ja ähm, erinevalt USA-st äh, muide on pangakanalite kaudu laenu saamine palju väiksem kui finantsturgude äh, läbi, finantsinstitutsioonide läbi, siis äh, meie jaoks on pangakanalid ikkagi väga olulised. kui me nüüd vaatleme panku, siis te näete, et äh, väikesed ja keskmise suurusega pangad on need, kes oma laenud keskenduvad eelkõige VKE-dele ja eraisikutele seetõttu ongi äh, meil on võimalus nüüd aidata äh, pangandust, päästa nad rahastamissurvest selleks, et ähm, eriti aidata väikesi ja keskmisi panku, kes toetavad laenudega VKI-sid. Need on meie meetmed. järgmiseks. oletagem, et meid saadab ed-, edu, aga mis siis pangad selle rahaga teevad? nagu ma olen mitmel korral öelnud, meie esimene eesmärk on krediidivoogude taastamine VKE-de ja eraisikute jaoks. sest just selles valdkonnas tuleb tegutseda rohkem, et äh, vähendada äh, majanduskasvu langust palju rohkem, kui varem on tehtud, aga eh, muide, pangad peavad, eh, peavad tagasi ostma eh, needsamad võlakirjad, mis nad on ise välja andnud või, või ka kattega võlakirjad ehm, pankadel on siiski täielik sõltumatus otsustamaks, milliste kombinatsioonidega investeeringuid nad la-, eh, nad rahastavad laenudega, arvestades oma kasvumudelit, oma ettevõtlusstrateegiat. me ei tea, me ei oska öelda, palju nad ostavad neid võlakirju. aga keskpank, palju teie ostate? Euroopa Keskpank ei osta ju eh, neid, neid võlakirju pankadel. vabandust, eh, ma võib-olla sain teie küsimusest valesti aru. Teie rääkisite secondary market purchases eh, ostudest. loomulikult me tahame rahaülekannete kanaleid parandada, see meede on meil ajutine see ei ole sugugi igaveseks loodud ja kui te küsite, kas teil on mingid piirid, siis ma ütlen teile, et ähm, vaatleme seda nii, kas teie arvate, et see on pii-, piiramatu? mina olen mitu korda juba enne ka öelnud, et see ei ole ei piiratud ega ka igavene. tänan Sorry, I m sorry, I misunderstood your question. vabandage, ma vist sain teie küsimusest valesti aru. Antolin, palun. Muchas gracias, yo también quiero aprovechar para saludar. aitäh, ma tahaks äh, seda võimalust kasutada ja tervitada äh, Keskpanga presidenti meie äh, rahandusalasel dialoogil, ma soovin talle meeldivat äh, jõuluaega ja kõike head kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, et Euroopal kahesti läheks. Euroopa Keskpanka kujutatakse äh, halva pangana, aga riskid on äh, Keskpanga puhul väga palju väiksemad kui Federal Reserve'i või Ühendkuningriigi või Jaapani keskpanga puhul. kui te pankadele äh, raha annate, siis te põhjendate seda sellega, et muidu kukuvad turud kokku ja reitinguagentuurid on Euroopa äh, riikide reitinguid äh, alandanud ning rahapoliitika probleemi tuleb näha nii, et head et kes, keskete riikide ajad ei ole halvad, aga aga paljudel riikidel läheb siiski halvasti ning seal tuleks nende, nende intressi oleks vaja korrigeerida. et võib-olla oleks võimalik rahapoliitikat paremini öö, äh, raha, rahapoliitikat paremini kon-, mm, koordineerida, et neid pingeid vähendada. Uh, suur tänu heade soovide eest uh, jõuluajaks, uh, ma tänan ja laiendan loomulikult kõigile siinviibijatele sedasama, aga teie küsimuse kohta? meie rahanduspoliitika alased otsused eelmisel nädalal olid suunatud sellele, et me tegeleksime rahastamissurvetega eh, euroala pangandussüsteemis tervikuna, sellepärast et kõik pangad eh, tun-, tunnevad tegelikult seda, et eh, laenuvõimalused vähenevad. kakssada kolmkümmend miljardit eurot pangavõlakirjades on järgmise mm, aasta esimeses kvartalis käigus meil on valitsuse võlakirju kakssada viiskümmend kuni kolmsada miljardit eurot väärtuses sellesama ajavahemiku jaoks ning umbes kakssada miljardit eurot on meil nii-öelda CLO-s ehk kaetud vastutused, äh, vastutusvõlakirjad, mida on terve aasta jooksul võimalik äh, osta eraettevõtetelt. nii et äh, see surve, mida võlakirjad tajuvad, on väga oluline, eh, et mitte öelda, et sellist ei ole kunagi varem olnud. meie eesmärk on tagada pangad, loomulikult pankadel on teisigi probleeme, neil on kapitali eh, nappus, eh, hiljutine EBA uuring äh, näitas, et äh, kapitalipuudus pankades on suur ja üks võimalus äh, seda tagasi saada loomulikult nende hindade juures on kapitaliturgudelt väga raske saada, küsimus on, kas võiks varasid müüa. jah, tõepoolest varasid võiks põhimõtteliselt müüa, aga äh, fire sale'ide või nende müükide osakaal, mis on tehtud väga väikeste hindade juures äh,, ja mis tegelikult äh, viiks hinnaspiraali veelgi madalamale, on loomulikult olemas ja kolmas ja kõige hullem alternatiiv on see, et pangad lõpetavad äh, või piiravad laenamist. meie piirame laenamist kapitalisurvetele lisaks on ka rahastamisest tulenevad surved. Need meetmed milles me kaheksandal detsembril kokku leppisime, äh, just adresseerivadki seda teist aspekti. me tahame tagada, et pankade rahastamine või rahastamisprobleeme vähemalt äh, nähakse ja nendega tegeletakse. Äh, aga siin on veel üks dimensioon. nimelt krediidikanalite vähenemine, mida me täna näeme vähemalt osaliselt sõltub äh, riskide mm, muutmisest, mis tähendab äh, lühidalt, et inimesed ei usalda üksteist ja kui inimesed üksteist ei usalda, siis nad ei laena üksteisele, pangad ei laena omavahel, ei laena kodanikele, pangad ei laena ka firmadele ja eraettevõtetele. Äh, osa sellest riski vältimisest sõltub sellest, et pangad arvavad, et teistel pankadel ei ole piisavalt vahendeid nii et mure nende likviidsuse pärast aitab tegelikult kaasa sellele, et tekib suurem mure mm, nende maksejõue, jõudluse või jõuetuse kohta. ja pangasüsteemile sellest aspektist me oleme lahenduse pakkunud ka ülemkogu järgselt. ja loodetavasti niimoodi me mm, ka krediidikriisi väldime. oli veel küsimus või veel üks osa küsimusest, ei? küsimus on ka see, et kas turud hindavad Euroopa Liidu tasandil riski õigesti või mitte. seda on väga raske öelda. ma ei püüa öelda ei jaa ega ei siin, aga tahaksin äh, rääkida hiljutiste sündmuste taustast veidi mitmeid aastaid olid turu intressimäärad ei kajastanud riikidevahelisi erisusi. kui euro vääringuna loodi, siis oli riike, kellel olid väga erinevad algsed ting-, äh, tingimused. oli riike, kellel oli suur võlakoormus, kellel oli väike võlakoormus. samas neid riike, kellel kasv oli suur ja ka neid, kelle majanduskasvu polnudki aga ka poliitikad olid erinevad. mõningates riikides hoiti eelarve puudujääki äh, kontrolli all, äh, toetati kasvu, tootlikkust, äh, teistes riikides eelarve kontrolli ei teostatudki praktiliselt. nii et aga turu ähm, intressimäärad ei kajastanud neid erinevaid riske siis oli kahe tuhande kaheksandal, äh, kahe tuhande kümnendal aastal kriis, äh, see algas Lehmani äh, kokkukukkumisega ja turud said aru, et see riskide alahindamine erinevate riikide puhul ähm, on olnud kogu aeg puudu ja nüüd nad hindavad seda riski liiga karmilt ja seda ma olen juba mm, mitu korda öelnud, et tänased valitsuse võlakirja hinnad äh, kajastavad stressiolukorda, need ei ole hinnad, mida me näeksime igapäevaselt tavaolukorras aga me varaste tingimuste juurde kindlasti tagasi ei pöördu. me peame tagama selle, et äh, hinna Äh, reitingud äh, kajastaksid ka riskimäära ja tegelikult on see väga tervistav, sellepärast et see viib nii siseriiklike seadusloojate kui ka Euroopa äh, struktuurideni teate, et progress on vajalik. suur tänu! palun kolleegidel hoida kinni ühe küsimuse reeglist, sellepärast et muidu kolleegid ei saa, teised kolleegid ei saa sõna. Reimo, palun! suur aitäh! Euroopa Keskpank pank on äh, teatud äh, riikide võlakirju ostnud, äh, nagu ma ütlesin, ma sellist sekkumist kindlasti toetan ja ma arvan, et Euroopa Keskpank on aidanud eurot ja toetanud rasketel hetkedel. aga selline sekkumine on mitmetes riikides viinud selleni, et struktuurireforme on edasi lükatud. härra Draghi, mina tulen Barcelonast ja valitsus on viinud ellu äh, reformi ja kohandumispoliitika, mis põhineb Euroopa Komisjoni ettepanekutelt, ettepanekutel, kümme protsenti kahandatakse kulutusi ja järgmisel aastal eh, kärbitakse valitsussektori kulutusi veel viis protsenti selleks, et tagada tasakaalus eh, eelarvet. täna on aga valitsuse ees eh, Äh, likviidsusprobleem, sellepärast et keskvalitsus äh, ei lase Kataloo-, Kataloonial äh, kulutada nii palju, kui, kui oleks vajalik. ja seetõttu ma tahaksin küsida, kas Euroopa Keskpank on võtnud seda arvesse, et valitsussektori võla reformimine viiks viiks teadmatu tagajärgedeni. kas teie ostaksite Kataloonia võlakirju? ma arvan, et äh, Euroopa Keskpank on asutusena pikka aega toiminud ja ma arvan tegelikult, et äh, enamik äh, riike on õigel teel, nad liiguvad edasi erineva kiirusega, aga need meetmed mis on võetud, äh, on olnud äh, head ning valitsused on pühendunud sellele, et, äh, et nende tegevusel oleks positiivsed tagajärjed. see oli esimese küsimuse osa kohta. kui ja siin ma kindlasti mm, tahan olla veidike optimistlikum, liiga, liiga küll mitte, aga kui me vaatame tänast äh, olukorda ja seda, kuidas valitsused on äh, püüdnud tagada eelarve stabiilsust, vähemalt võrreldes aastataguse ajaga, siis väga olulisi edus, edusamme on siinkohal tehtud. Äh, teine küsimuse pool, pidage silmas et Euroopa Keskpank loodi selleks, et rahapoliitika kanaleid toetada äh, sellel hetkel, kui need olid piiratud. tegemist ei ole sellega, et me ostame ühe või teise äh, riigi võlakirju lihtsalt sellepärast, et äh, ühel või teisel valitsusel on likviidsusprobleemid, aga mm, võlakirjade ostmine toimub siis, kui keskpank näeb, et et rahapoliitika ei saa aktiivselt toimida, et see on halvatud, siis on vaja see taasaktiveerida. ja see on meie peamine eesmärk. ning ma arvan, et seda olemegi tänaseni näinud me loomulikult võime rääkida, mida me mõtleme rahapoliitika kanalite taasaktiveerimise all äh,, aga mõne sõnaga lühidalt võlakirjaturg ja riikide võlakirjaturg on väga suur turg. tegemist on ühe kõige võimsama rahapoliitika kanaliga ja kui see võlakirjaturg ühe või mitme riigi puhul jääb äh, seisma, siis ei ole võimalik äh, Äh, ka rahapoliitikat äh, aktiveerida ja seetõttu sekkubki Euroopa Keskpank. rohkem eesmärke seal ei ole. suur aitäh, Kei! suur aitäh, president Draghi, tere tulemast! ma peaksin olema arvatavasti loovam, sellepärast et mitmed küsimused, mida ma tahtsin küsida, on juba ära küsitud, nii et vabandan juba ette, kui see on karm. mis puudutab rahapoliitikat ja struktuurireforme, siis te ütlesite mitu korda täna, et kasv ja selle hüved on kõige olulisemad selleks, et investorite usaldust taasärastada, taasäratada Euroopa riikide jaoks. usaldus on kindlasti suurem, kui vääring on tugevam ja nõrk euro dollari vastu või teiste äh, regioonide vääringute vastu ei aita meid kasvuperspektiivides. Äh, eelmisel nädalal nägime äh, euro nõrgenemist dollari suhtes aga, aga kaheksa protsenti oleme me ikkagi tugevamad kui euro vääringu algusaegadest. kui me räägime sellest, et Euroopa Keskpanga peamine eesmärk on hinnastabiilsuse tagamine, siis kas on soovitatav ja tahetav, et äh, stabiilsust saaks tagada madalama kursiga euroga, selleks et stabiilsust euroalas säilitada ja hinnastabiilsust samamoodi. ma tahaksin öelda, et Euroopa Keskpank püüab oma tööd teha hästi. meil on rahan-, rahanduspoliitika, mis on, mis kohaldab, kohaldub, mis on seotud reaalmajandusega, tegemist on rahapoliitikaga, mis põhineb oma mandaadil, see tähendab, et me järgime seda, et hinnastabiilsus oleks keskpikas perspektiivis tagatud aga meie eesmärk ei ole mm, kurssi toetada, sest see ei ole hinnastabiilsuse tagamine keskpikas perspektiivis, mis on meie põhiline mandaat. suur tänu, Pascal, palun. tere päevast, president. Te ütlesite korduvalt, et et äh, oluline on Euroopa Keskpanga äh, usaldusväärsus, et Euroopa Keskpank ei osta rohkem äh, massiivselt riigi võlakirju. kas te ütleksite, et Ühendkuningi Keskpank ja Federal Reserve ei ole usaldusväärsed institutsioonid ning teine küsimus puudutab Prantsusmaad üsna tõenäoline on, et äh, Prantsusmaa ka-, äh, kaotab oma hea reitingu järgnevatel, järgnevatel nädalatel, millised on selle äh, Äh, sammu tagajärjed, äh, seal on erinevaid stsenaariume, et äh, reitingut langetatakse ühe või kahe astme võrra, et see ei puuduta mitte ainult Prantsusmaad, vaid ka teisi riike ning te olete korduvalt öeldud, et vaja on struktuurireforme selleks, et tugevdada majanduskasvu. üks riike, kus neid struktuurifonde on juba tehtud, võtame näiteks ühend-, USA, sest et sellele te ilmselt võtlete, Äh, skp on äh, neil, skp äh, arengud on neil olnud täpselt samasugused nagu Euroliidus viimase kümne või viieteist aasta jooksul, et millised on need struktuurireformid, mis võimaldaksid meil majanduskasvu taastada? The... suur tänu! Teie esimese küsimuse kohta. keskpanga kui institutsiooni usaldusväärsust tuleb mõõta seoses äh, selle tulemuslikkusega, selle suhtlemisega, aga ka selle institutsionaalse struktuuriga. pangal on mandaat, mille ülesanne on tagada hinnastabiilsust ja hinnad, hinnastabiilsuse definitsioon on saanud jõudu juurde meie definitsioonist paari aasta tagusest aga oluline on ka kasvu ja täistööhõive saavutamine. nii et meie mandaat on teistsugune. see on piiratud hinnastabiilsuse tagamisega keskpikas perspektiivis. ja seetõttu usaldusväärsusel on erinevate pankade puhul äh, Äh, midagi ühist, aga see sõltub loomulikult ka institutsionaalsest äh, ülesehitusest, äh, kus Keskpank võib olla rohkem või vähem autonoomne. Prantsusmaa kohta ma pean ütlema ausalt, et ma ei tea, kas Prantsusmaa kaotab oma kolma reitingu. ma loodan, et see nii ei ole aga kõigepealt äh, tulles tagasi selle juurde, mis ma juba ütlesin, siis me ei peaks äh, reitingute alandamisest ja muutustest äh, reitinguagentuuride puhul liiga palju rääkima. seadusandjad, ettevõtjad, ajakirjandus või turud üldisemalt ei peaks sellest liiga palju lähtuma, see on üks sisend hindamisest. aga see ei ole samamoodi nagu viisteist aastat tagasi, et see on väga kohutav, kui reitingut alandatakse, aga ma ütlen nii, et kui Prantsusmaa oma reitingut reiting, kui Prantsusmaa reitingut alandab, alandatakse, siis muutuvad ka teiste riikide reitingud. aga millised järelmid äh, sellel on, kui äh, Prantsusmaa kaotab oma kolma reitingu ja milline mõju on sellel siis äh, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondile? Äh, mitmeid asju on võimalik äh, selle tulemusena teha ja meie äh, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi agentuurina teeme kõik selleks, et vaadata kõiki stsenaariumeid, mitte ainult Prantsusmaa oma. aga kokkuvõttes on oluline, et ülemkogu pühendumus jõustada ESM-i varem, püsivat kriisilahenduse raamistikku varem ning kiirendada selle kasutusvõttu, kasutuselevõttu, lisab lootust, et kriisilahenduse raamistiku taaskapitaliseerumine kiireneb samuti. ning see vastab äh, ka kõikidele nendele tingimustele, mis reitingu alandamisest võivad äh, ESFS, EFSF-ile osaks saada. me peame ressursside piisavust hindama kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsis, see on peaaegu et kolm kuud tänasest, nii et see toimub tõepoolest väga ruttu. kui me räägime meie ühtsest tulemüürist, ühtsetest mehhanismidest, siis see on oluline asi märkida ma ei läheks nii kaugele, et ma ütleksin, et äh, USA-l ei ole vaja struktuurireforme, mina arvan, et strukturaalseid reforme on vaja küll. kui me näeme neid reforme kui ainult äh, selle läbi, et äh, me suurendame tööturu paindlikkust, siis ma oleksin nõus, et Euroopa töö, USA tööturu, tööturg on paindlik, paljude jaoks isegi liiga paindlik, sellepärast et me peame vaatama paindlikkust, aga teisest küljest ka ebakindlust, mis sellega kaasen-, kaasneb. aga USA, nii nagu mitmed teisedki riigid, äh, vajab olulisi reforme erinevates valdkondades, äh, aga ma kindlasti tahaksin siinkohal lõpetada, sellepärast et ma ei taha Obamale anda nõu, mis ta peaks tegema. suur aitäh, Markus, palun! aitäh, lugupeetud president, tere tulemast äh, siia ja ma tänan teid ka selle eest, et te paar lauset äh, ütlesite ka saksa keeles, see oli väga muljetavaldav. Äh, te rääkisite reitinguagentuuridest ja ma olen nõus teiega, et me ei tohi reitinguagentuure üle hinnata, aga hoolimata sellest me peame ju mingit mõõdupuud kasutama ning minu konkreetne küsimus kõlab, et kolme aasta jaoks on ette, ette nähtud ühe protsendiga laenu andmine ja pakkumistingimustes on ette nähtud, et Euroopa Keskpanka võib deponeerida ka väiksema väärtusega mm, väärtpabereid ja kuidas teie siis näete nende väärtpaberite äh, usaldusväärsust, äh, mida pangad võivad äh, deponeerida panka, kui te ei ülehinda reitinguid? no I think, I think that's a, that's a good question. ma arvan, et see küsimus on väga hea. sest väga selgelt Euroopa Keskpank kasutab reitinguagentuuride äh, Eh, hinnanguid, me oleme seda teinud ka varem, aga meil on ka omad sisemeetodid, meil on oma raamistik. see on raamistik, mis eh, kaasab Euroopa keskpankade süsteeme. see on hästi välja arendatud süsteem. meil on vaja eristada kahte tüüpi eh, tagatud laenuotsuste mm, järelmeid. üks on see, mida Euroopa Keskpank praegu kasutab, see on äh, tagatis, mis äh, kolm A reitingul baseerub ja seda tagatakse nii kaua, kuni reitingut alandatakse ühe A-ni. see on üks otsus, me kasutame omaenda krediidiriski hinnangusüsteemi, me äh, hindame kõiki tagatisi ähm, kõigepealt turuväärtuse järgi ja siis me laiendame mm, volatiilsuse koefitsienti väärtuse kärpeks, aga tagatud otsuste teine dimensioon on samuti olemas, see on väga uudne võimalus meie otsustusprotsessist, nimelt pangal, pankadel on võimalik tagatisena ka oma laene klientidele kasutada. selle meetodi puhul on vajalik Euroopa Keskpanga võimekus, aga ka riiklike keskpankade võimekus. miks? sellepärast, et palju teavet pankade laenudest klientidele on siseriiklik teave ja seetõttu on riiklikest keskpankadest vajalik võimekus hinnata neid riske, mida krediidiriski hindamisagentuurid hinnanud üldse ei olegi. on mõningad äh, riiklikud keskpangad, millel on olnud ka sisemine riski hindamise süsteem paigas juba pikka aega ja seda isegi niivõrd edukalt, et pangalaene on kasutatud nende riikide pankade poolt juba varem. nii et süsteem on olemas. mitmetes riiklikes keskpankades seda süsteemi veel ei ole. ja seetõttu on neil vaja oma infrastruktuuri eh, tugevdada, parendada selleks, et kohaldada oma leibkonnad ja oma VKE-d sellesse struktuuri vahepeal aga kõik need uue tagatise riskid kantakse riiklike keskpankade poolt. nii et algandus, algatus on tegelikult ka siseriiklike keskpankade käes äh, just nende tagatud laenude puhul. ja Euroopa Keskpank annab välja ühtsed suunised, kuidas seda teha, loomulikult sellepärast, et me ei taha äh, kindlasti, et äh, asjad toimuvad äh, igaühe suva järgi ja me tahame kindlasti, et meie bilanss oleks tasakaalus samamoodi ka riikide keskpankade oma. aitäh! suur aitäh, härra president! sama äh, teema, aga teisest vaatenurgast. Teie ütlesite oma eelnevates vastustes, et me peaksime igal juhul vältima äh, krediidikriisi, mis mõjuks äh, väga negatiivselt majanduskasvule ja küsimus on, et kuidas me saame seda tagada, kui me väga selgeid reegleid ei pane paika, kuidas see raha, mida läbi finantsoperatsioonide pangad saavad, eriti vähendatud äh, intressimääraga see üks protsent, kuidas me saame tagada, et, et väldime krediidikriisi, kui me ei suuna raha reaalmajandusse, VKE-de finantseerimisse, nagu te ütlesite ise, nad kannatavad tänast äh, likviidsuse puudumise all ja lõppude lõpuks, president, kuidas me saame tagada Euroopa kodanikele seda, et Euroopas ei ole kindlasti äh, võimalik korrata seda, mis juhtus Ameerika Ühendriikides, kus oluline hulk raha, mida majanduse äh, elavdamiseks äh, oli vaja kasutada, kasutati tegelikult tippametnike pangakas-, palgakasvuks ja preemiateks ja nii edasi krediidiriski, krediidikriisi tuleb vältida, nagu te ütlesite, aga mitmetes nendest riikidest, mida me oleme rääkinud, eriti näiteks Kreekas, eh, fiskaalse konsolideerimise tulemusena on just tegelikult eh, kärpme, kärpemeetmed viinud väga sügavasse retsessiooni ja majandus on langenud rohkem, kui seda üldiselt oodati teie esimene küsimus on väga hea. kas meil peaks olema reeglid? ma arvan, et väga raske on öelda pankadel, millise protsendi ulatuses nad peavad investeerima ja kuhu. pangad mis on hästi juhitud, äh, otsustavad, kui palju nad reaalmajandusse investeerivad, kui palju nad äh, kasutavad erinevateks finants-, investeerimistegevusteks, kui palju nad ostavad valitsuse võlakirju ja see on äh, osa nende riskide hindamise ja strateegilise otsustusprotsessi küsimus, samuti ka nende ärimudelist sõltub see. nii et siin on võimalik äh, järgida Keskpanga otsust, on võimalik kulusid äh, madaldada ning oluline on see, et pankadele antakse keskpikk äh, perspektiiv nende investeeringutes. Te tagate, et kolme-nelja aasta mm, lõikes on selline investeering mõistlik kolm, kolm ja pool aastat on äh, võlakirjade mm, eluaeg ja investeeringu äh, tagamine ning võlakirjad või pankade võlakirjad äh, võla, pankade võlakirjade väljaandmine on olnud viimastel kuudel väga piiratud ja need rahandus, rahastamisinstrumendid ei ole midagi uut, erinevatele riikidele, erinevatele pankadele on väga raske reegleid ette kirjutada, vastasel juhul oleksid need reeglid väga keerukad. ja praegu on vaja teha kõik, mis võimalik selleks, et tagada, et majanduslangus ei oleks tingitud äh, laenude piiramisest ning äh, rahastamise survest edasi, mida me saame teha selleks, et vältida samasuguse olukorra kordumist, nagu me oleme näinud Ameerika Ühendriikides? palju meetmeid on rakendatud äh, Euroopas viimase pooleteist aasta jooksul, meil on väga palju järelevalvetegevusi, äh, kõik äh, siseriiklikud järelevalveasutused on äh, Äh, andnud välja oma määrustiku, äh, kuidas täpselt kompenseeritakse äh, pangajuhtide tööd. Mm, meil oli üleilmne üleilmsed uudised võeti vastu, kaks aastat tagasi kiitsid need ka heaks G ähm, kakskümmend liikmesriigid ning Euroopa Liidus on selle kohta ka direktiiv, nii et kokkuvõttes äh, kogu see kogemus, mida me saime äh, nii kriisist kui ka ühend, Ühendriikidest, äh, mõjub. aga pankadel on ka kapitalinappus ja üks asi, mida püütakse teha, on see, et pangad püüavad oma kapitali nappust kompenseerida sellega, et äh, tõstetakse kompensatsioonide lage. nii et äh, kindlasti me oleme õppinud halvast äh, Ühendriikide kogemusest. kolmas osa oli veel sellel küsimusel. jah, minu viimane küsimus, osa oli, oli likviidsusprobleem. likviidsuse puudus on tegelikult probleemsetes riikides kriisi tulem. nii et minu küsimus on see, et kuidas on võimalik nende probleemidega toime tulla nendes riikides, kus likviidsust on kõige rohkem vaja selleks, et nende majandustegevus taastuks niipea kui võimalik? ma arvan, et rahapoliitika otsused, mida me oleme võtnud, ja mida otsustati ülemkogul, aitavad äh, siinkohal. Äh, paljud likviidsussätted mitmetes riikides on äh, eriolukorras likviidsuse abi andmine, see on hoopis teine meetod kui see, milles me eelmine nädal kokku leppisime. Sofi yes,. suur tänu. meil on väga hea meel härra Draghi, et te äh, siia komisjoni tulite, see on teie esimene kord. Ähm, tundub, et äh, struktuuriforme ja karmusmeetmeid vaadeldakse traditsiooniliselt lõuna-põhja teljel, kuid ähm, äh, minu arvates on olemas ka mingisugune põlvkonna aspekt palju vastumeelsust reformidele tegelikult äh, seondub just teatud põlvkondadega, kes ei soovi loobuda privileegidest äh, ja kes soovivad võlakoorma ja äh, pigem noorte õlule jätta. kas te arvate, et kõik või piisavalt on juba tehtud nende riikide poolt, mis on kriisis, aga ka põhjariikide poolt, kes on nii-öelda tublid ja kuidas on võimalik üldse mõistliku aja jooksul stabiliseerida oma olukorda, mina olen Hollandist ja tahaksin küsida, kas kollektiivsed kinnisvaravõlad, hüpoteekvõlad tegelikult kujutavad endast kõige suuremat riski. kas Holland peaks midagi muutma selles suhtes? esimese küsimuse vastuseks ähm, arvan ma, et kindlasti ähm, on võimalik palju rohkem ära teha selleks, et äh, tasakaalustada põlvkondade äh, vahelisi suhteid. üldine euroala äh, iseloomustav pilt on selline, et Ähm, noored, noorte ja vanemate põlvkond on tasakaalus. muidugi liikmesriigid on erinevad, need riigid, äh, äh, kus on probleeme, äh, alluvad nüüd turusurvele, mitmetele majandusteguritele, loomulikult nad peavad äh, rohkem meetmeid võtma, on, on ka neid riike, kellele mingit survet turgudelt ei tule, äh, siiski tuleb aru saada probleemist ja sellest, et praegused sammud võivad diskrimineerida äh, noorte põlvkonda. praegusel hetkel mul öö, otsest vastust teile ei ole, aga tõesti, Hollandi küsimus on väga spetsiifiline öö, võin teile lubada, et äh, Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga val-, äh, raamistikus tuleb tegelikult seda küsimust arutada ja mm, ma luban, et äh, finantsstabiilsusest kõneldes tulen selle juurde tagasi Alfredo, palun. aitäh, härra president. Ähm, Euroopa Keskpanga roll on viimase kahe aasta jooksul arenenud kahe pooluse ümber. ühelt poolt Euroopa Keskpank on on ostnud üles äh, piiratud osa öö, äh, avaliku sektori võlakirjadest, aga on toetatud ka Hispaaniat ja Portugali intressimäärade langetamisega, seda loomulikult väga hinnatakse, see on väga hea, aga kriis, praegune kriis Euroopas ja Euroopa probleemid ei ole seotud mitte, ei sõltu mitte inflatsiooni, vaid deflatsiooni ja puuduva majanduskasvuga ning äh, minu küsimus oleks, et milline raha, millist rahapoliitikat võiks Euroopa Keskpank arendada selleks, et praegune deflatsiooni ja majanduslanguse trend peatuks? kas intress peaks olema kõrgem või madalam, kas äh, võlakirju tuleks osta kokku vähem või rohkem, kas sellest oleks abi või tekiks siis oht, et me oleme ebatõhusad, kuna pangad ei saa Äh, end refinantseerida. seda ma lugesin ka teie intervjuus täna, et olukord oleks äh, äärmiselt keerukas ja seetõttu ei oleks äh, see, need sammud olnud ideaalsed. aitäh. inflatsiooni oht ei ole väga suur, tõepoolest, see on pigem piiratud oht. aga me kunagi ei pane eelnevalt paika, kas äh, me alandame intressi või mitte. ent mis puudutab majanduse refinantseerimist, siis äh, viimaste nädalate sammud on olnud äärmiselt olulised, sest need äh, kolmeaastased programmid, kindlaks määratud intressimääraga laenud pankadele, kes raha vajavad, on äh, äärmiselt olulised. loomulikult võib see protsendimäär muutuda, ent me peame vaatama, milline on edasine areng, kuidas rahvamajandused edasi arenevad ja sellest sõltuvad ka meie sammud. aga ma arvan, et see, mida me oleme teinud, on juba äärmiselt oluline. aitäh. aitäh äh,. Äh härra president, väga hea, et te rääkisite reitinguagentuuridest, mina olen selle teema puhul raportöör. ma arvan, et äh, te olete kriitiline. ühelt poolt on selle põhjuseks äh, stressitestid ja Euroopa pangad ning nende testide kasutamine. EFSF-i ESFS tuleb tööle saada ja see äh, loomulikult mõjutab kõigi pankade kapitaliseeritust. kõik äh, arengud on läinud teisiti, kui me arvasime. ühelt poolt on vaja paremat koordineerimist Euroopa järelevalveasutustega, ent äh, kuidas läheb asi edasi, et kui Euroopa pangad ennast refinantseerivad, kas siis, kas see on meie kohene eesmärk, kas te arvate, et see on probleem, kui pankadelt nõutakse pankadevaheliste fondide loomist, kus oleks ette nähtud ex ante kaks protsenti, mitte ex post kaks protsenti? härra Draagi, jah, te ütlesite, et asjad on läinud segi. pankade rekapitaliseerimine on praegu palju raskem, kui me algselt ette nägime, kui me need meetmed äh, vastu võtsime. täna on olukord täiesti teistsugune. olukord äh, on teistsugune võrreldes olukorraga, kui meil juba oleks äh, kaitsepakett Ehm, on erinevaid võimalusi, erinevaid tähtaegu rekapitaliseerimise jaoks. keegi muidugi ei äh, soovi seda, et äh, pankade võõr- ja omakapitali suhe muutuks äh, ja et teisalt antaks vähem laene välja. loomulikult ei tohi laenude andmine peatuda see kõik peab toimuma enne määratletud äh, suhtealusel. ent pangandusjärelevalve äh, tegeleb ainult korraliste äh, stressitestidega, mitte erakorraliste stressitestidega, nagu praegu tegemist oli, millega praegu tegemist oli ning kõik need ettekirjutused äh, Äh, on äh, iseenesest positiivsed, niimoodi saavad pangad hankida kapitali ilma, et neil öö, äh, oleks hirm, et mit-, mõne kuu pärast tuleb neil jälle täpselt sama asi läbi teha. pankadevahelised fondid, proua Intfeld ka küsis selle kohta ning ma nüüd saaks vastata sellele küsimusele, aga enne ei oleks see võimalik olnud, aitäh. Yes, thank you very much uh, as one of the raport-. Karin, suur tänu. mina olen kuue õigusakti üks raportööridest ja me, meid huvitab, kuidas asjad edasi arenevad. olen väga tänulik, et teie eelkäija härra Trichet oli väga avatud siin, äh, rääkides õigusaktidest, äh, oma seisukohtadest ja kuue õigusakti võimalikest mõjudest. nüüd mind huvitab äh, see, mis teie arvate sellest uuest ettepanekust, mis nüüd pressi kuidagi lekkis, te rääkisite kuldreeglist, mis peaks primaarsesse õigusesse võetama. Te rääkisite eh, majanduslikust ja fiskaalsest eh, suurenenud integratsioonist ja nüüd ma küsin, kas eh, need ettepanekud teie arvates kajastavad otsustavaid samme? ma tahaksin oma kahtlustest rääkida kõigepealt lepinguosalised ehk liikmesriigid, nende rolli on küll täpsustatud, kuid Euroopa Komisjoni ja e-, eelarvevoliniku e, pädevust ning parlamendi volitusi ei ole piisavalt e, lahti seletatud. nüüd majanduspartnerlusprogrammid liikmesriikidele mida need tähendavad, kui stabiilsusprogrammid peavad ju rakenduma liikmesriigis. Need on kuues õigusaktid küll põhjalikult läbi võetud, aga nüüd ei eh, selgitata uues lepingus, millised need suhted majanduspartnerlusprogrammides eh, eh, võiksid olla, kas nad, need programmid kuuluvad samasuguse jälgimise alla kui kuues õigusaktis ette nähtud ja lõpuks tahaksin rääkida äh, me teame seda ju kõik, et äh, iga-aastane majanduskasvu aruanne näitab, et majandus ei ole edasi arenenud, kuid ma-, makromajandusliku järelevalve menetlus ja kvalifitseeritud häälteenamus ning Euroopa eh, poolaasta ja Euroopa Komisjoni ja parlamendi roll, neid ei nimetata üldse dokumendis. kas see öö, eh, fiskaalleping, mida, mis nüüd on lekkinud, kas see vastab teie ootustele? tänan küsimuse eest, minu vastus on ei. aga tehtud on esimene samm, esimene samm õiges suunas, esimene samm sellepärast, et meil seisab veel pikk tee ees, asju saab kindlasti parendada, kindlasti saab erinevate institutsioonide rolli täpsustada, parendada äh, kuus õigusakti on olnud väga tähtsad ja nende alusel võib palju paremini edasi tegutseda. asjaolu, et kuue õigusakti majanduspoolt ei ole praeguses lepingus kajastatud, ei tähenda seda, et see on äh, nüüd välja jäetud äh, kõne alt üldse. nagu ma ütlesin, meil seisab veel pikk tee eest, see on keeruline võimalus on veel üks pakt ju sõlmida. üks pakt mitte ainult äh, maksude suurendamise ja kulude vähendamise äh, kohta, vaid me tahame niisugust pakti, kust äh, tuleneb ka konkurentsivõime, majanduskasv, tööhõive, kõik need väärtused, mis on kajastatud kuue õigusakti pak-, paketis. Arvamus, palun suur tänu. härra president, äh, ühel varasemal arutelul rääkisite, et või ühel eelkõnel te ütlesite, et ähm, et EKP äh, roll on muutunud, aga mulle tundub, et teie eelkäija ütles, et äh, mandaadi küsimust ei ole vaja esitada, sest tegelikult EKP mandaat niikuinii eh, järgib kindlat rahanduspoliitikat. kas midagi on muutunud selles suhtes? teine küsimus seoses mandaadiga. muide, eh, homme eh, hakatakse läbi rääkima ühes töögrupis vastavalt siis Eurotsooni liikmesriikide riigijuhtide kokkuleppele, kuidas äh, Äh, aluslepingusse äh, Euro pluss pakti võtta. kas teie arvates on see hea äh, strateegia selleks, et Eurotsoon majanduslangusest välja tuleks? ja kas juriidiliselt on õiglane otsida erakorraliste olukordade definitsiooni, kuigi erakordselt eh, olukorrad on ju juba aluslepingutes, keegi pole soovinud seda eh, mõistet kasutada siiani eh, ja struktuurireformi kontseptsioon samas võetakse lepingusse sisse ilma mingisuguse poliitilise aruteluta, teadmata, mida see tähendab. Te teate, et härra Cameroni äh, valitsus võib teid kohtusse kaevata, aga kas äh, nende küsimuste lahendamine, lahendamiseks on see kõige parem võimalus, äh, mis te arvate näiteks Eurotsooni kompenseerimise võimalustest ja meie, ja seda pikemas perspektiivis? You first... kas ma saaksin küsida, mis see teie esimene küsimus oli? minu esimene küsimus oli järgmine Jean-Claude Trichet, kui tema äh, oli teie ametikohal, äh, ütles, et temal oli teistsugune mandaat. keskpangad äh, peaksid ju kõik sarnast rahanduspoliitikat järgima, aga nüüd te vastasite ühele mu kolleegile, et teie peaksite USA-st erinevat rahanduspoliitikat ajama, sest teie mandaat Äh, on, on erinev. mis siis muutunud on vahepeal? Äh, lubage mul nüüd öelda, et meil on erinevad instrumendid meie kasutuses, alati on olnud, isegi siis, kui minu eelkäija ütles, et äh, niikuinii on meil kõigil ühesugune rahanduspoliitika. vahendid olid erinevad ja rahanduspoliitika orientatsioon on see, mis praegusel hetkel on sarnane. meil on nii-öelda vastuvõtlik, kohanev poliitika ehm, mitmetes segmentides tuleb siiski rahanduspoliitikat parandada ning majanduses e-, eelkõige euroalal krediidipiirangud võivad ehm, e-, ettevõtlustsüklit veelgi ohustada. ja teie e, teine küsimus sellele vastaksin jah. Teie küsisite äh, tippkohtumise äh, ja uue õigusliku raamistiku kohta ja kas tõesti sellest saab konstitutsiooniline prioriteet, ma ütlen teile jaa. sest äh, see tagab ex-ante kontrolli mille puhul praegu kehtib äh, liikmesriikide pädevus sekundaarsete õigusaktide kontrolliks ning tahaksin ka teile, teile öelda, et teil on õigus, et äh, tuleb veel väga palju ära teha selleks, et äh, ei tekiks äh, ebakõlasid selle töö vahel, mis juba ära on tehtud ja uue töö vahel, mis tuleb veel ära teha. Teie küsimus näitas, nii nagu ma ka kuue õigusakti kohta ütlesin, et ähm, protsess pole veel lõppenud, tehtud on esimene oluline samm. Ühendkuningriigi küsimuses arvan, et äh, kui me nüüd saame, saaksime koos tegutseda Euroopa Liidu hüvanguks, siis see oleks kindlasti palju parem kui eraldi. teisest küljest euroala liikmesriikidel on oma spetsiifilised probleemid ja, ja küsimused lahendada, seda on iga päev näha. seetõttu tuleb leida lahendus ühest küljest soovime koos edasi minna, aga teisest küljest tuleb tunnistada, et euroala probleemid ongi euroala riikide spetsiifilised probleemid, see ei ole lihtne, nagu me nägime üheksandal detsembril. tänan. president. härra president küsiti juba palju küsimusi, aga lühidalt paar asja ka minu poolt. Te rääkisite, et äh, tippkohtumisel toimus läbimurre, turg seda ei arva. Äh, kui kõrgeks hindate te see, te protsenti, et poliitilised äh, jõustamisotsused järgnevad tippkohtumise otsustele ning teine küsimus praegused äh, konkurentsimuutusi puudutavad äh, meetmed äh, võiksid viia selleni, et pangad hoopis nõrgeneksid ning lõpetuseks kas viiekümne protsendisest väärtuskärpest Kreeka puhul piisab? EU summit had received much less Teil on õigus turud ja avalik arvamus tegelikult tunnustasid tippkohtumist äh, ja tegelikult on astutud palju olulisem samm, äh, äh, kui esialgu aru saadi. ja alati peab küsima, et tegelikult kui, kui tulemusi hinnata, mida oodati ja kas ootused olid realistlikud mina arvan, et äh, ootused, et tippkohtumine oleks äh, mingi võlukepp, mis kriisi lahendab, äh, need olid kindlasti olemas, aga loomulikult nii ei juhtunud. muidugi võib või peaks tegelikult võrdlema seda tippkohtumist eelmistega ja reaalsete arengutega. selles suhtes oli kindlasti tegemist äh, sammuga edasi. konkurentsimoonutustest rääkides, kas te küsisite nii-öelda tervete ja ebatervete pankade kohta, ma ei saanud päris hästi aru. on hirm, et äh, Äh, prot-, ainult protsentidele mõtlemine ja see küsimus, et kui palju omakapitali peab äh, aluseks olema, võib äh, paljudel juhtudel neid panku, kes on ko-, raha kokku hoidnud ja investeerinud pikaajalistesse laenudesse, seada halvemasse olukorda kui neid pa-, panku, kes on investeerinud lühiajalistesse laenudesse ja ei ole raha kokku hoidnud. Why, why do you say so? miks te nii ütlete? miks te ütlete, et nad on ebasoodsamas olukorras? mure on olemas, nagu te ütlesite. mure sellepärast, et pangandussüsteemis ei ole kõigil võrdsed võimalused. aga sellel on mitmed põhjused. olemasolev regulatsioon, direktiivid ise juba ei, ei diskrimineeri panku ja püüavad äh, võrdsed võimalused kõigile luua. kuid nüüd peame vaatlema, kuidas liikmesriikide järelevalveorganid äh, neid akte rakendavad ja siis tekib küsimus, kas tõesti luuakse võrdsed võimalused kõigile või mitte. tänan uh,. Right, two, two final speakers. väga hea. Danuta Hübner ja Diogo Feio on kaks viimast kõnelejat. suur tänu, ma tahaksin küsida teilt äh, president piiriülese kriisi ohjamise kohta. Euroopa Liit on väga kiirelt tegutsenud järelevalvesüsteemide loomisel peaaegu üleöö, kui me nüüd mõtleme tavalise otsuse tegemise protsessi peale, aga nüüd oleme nagu jalgu järele vedama hakanud, äh, kui on tegemist kriisiülese piiri või, või piiriülese kriisihaldusmehhanismiga. keskpank on äh, kaasa löönud äh, nii-öelda õigusaktide väljatootamisele eelnevas etapis, aga nüüd, mille mulje teil on, kas seda institutsionaalset raamistikku meil veel ei ole või kuidas asjad edasi arenevad? tõesti, ma pean nüüd ütlema, et ähm, direktiivi eelnõu äh, piiriülese kriisi äh, lahendamiseks on juba olemas. väga palju on tehtud, mitte just äh, üle-euroopalisel tasandil, aga lausa ülemaailmsel tasandil selleks, et piiriüleseid kriise lahendada. näiteks maksu jõuetuse hindamisel äh, liikmesriikide järelevalveorganite poolt ja muide, meil on kaks kategooriat. üks ähm, võimaldab äh, õigusaktidesse muudatusi teha nii, et äh, järelevalvaja, kes iganes see ei oleks, mm, kaalutlusõiguse järgi otsuseid teha meil on ka niinimetatud living wills äh, nõue, mille institutsioonid on kirjutanud ning meil on olemas direktiivi eelnõu ja maailm, maailma tasandil on ka üht-teist tehtud, kuid äh, kogu, kogu olukorra keerukust ei maksa alahinnata. Äh, tahaksingi öelda, et liikmesriikide järelevalveasutuste vahel on palju parem koostöö nüüd seirealal. aga asi pole lihtne. kui me räägime kriisi ohjamisest piiriüleselt, siis ähm, on tegemist olukorraga, kus äh, liikmesriikide pankroti õigustik erineb ja äh, see osa õigustikust on äh, seotud õigustraditsioonidega selles riigis, seetõttu kõik need pankrotiseadused peavad tegelikult rahvusvaheliselt olema koordineeritud, et piiriüleselt kriise lahendada. erinevate riikide jurisdiktsioon, äh, õigustik on erinev, ütleme nii, et järelevalveasutused, mis nende nimed ka ei oleks, on erinevad, aga nemad peavad omavahel kokku leppima. milline on nende võlausaldajate nimekiri, keda tuleb pankroti puhul välja aidata? seega tuleb teha nii või, või näiteks ülemaailmsel tasandil, kui on tegemist rahvusvahelise pangaga Ehm, siis äh, loomulikult tuleb tagada seda, see, et äh, selle panga võlausaldajad, äh, et neid koheldaks kogu maailmas võrdselt. aga see ei ole lihtne. Euroopa Liidul võiks olla see ülesanne palju lihtsam, sest niikuinii me võtame vastu ainult ühe direktiivi, kuid selle direktiivi ülesanne erinevate panga äh, pangandust puudutavate õigusaktide ühtlustamisel on väga keeruline. tänan. aitäh ja suur tänu, president Draghi. esmalt soovin teile soovida kõike head teie ametiajaks, mis just algas mul on üks üsna otsekohane küsimus. hetkel on raskusi euroala juhtimisega. meil on tegemist riigivõlakriisiga ning milline on olukord äh, eurovõlakirjade või stabiilsusvõlakirjadega, sest praegu me ju arutame rohelist raamatut, kas äh, tegemist on mõttega, mida tuleks edasi arendada. ma tean, et äh, nii lühikese aja jooksul on raske vastata, aga mul on, ma olen kindel, et teil see õnnestub. väga lühike vastus on see, et eurovõlakirjad oleksid fiskaalliidus mõttekad, aga kui sellist liitu ei ole, siis võiks küsida, kas oleks teostatav selline süsteem, kus riigid annavad ühtselt ja mitmeti, et nad välja võlakirju ja garanteerivad need üksteisele ning samal ajal teevad oma kulutusi eraldi. ja kui seda küsimust esitada, siis äh, on võimalik näha ka selle protsessi ühte olulist osa, nimelt nii palju, kui riigid annavad ära osa omast riiklikust suveräänsusest fiskaalses positsioonis ja ma tahaksin siin rõhutada, et fiskaalne äh, positsioon ja fiskaalne äh, kompositsioon on erinevad asjad kui nad äh, oma fiskaalset positsiooni äh, lasevad vabamaks suveräänsuse aspektist, siis on tugevam ka ühtsete võlakirjade potentsiaalne võimalus. Nad äh, ei tee seda erinevast, erinevatel põhjustel äh, näiteks poliitilistel või muudel põhjustel, siis eurovõlakirjade positsioon ei saa olla väga tugev, sellepärast et kui meil on riigid, kes kulutavad eraldi, kes maksustavad eraldi, siis me ühtset võlakirja ette kujutada ei saa, väga raske on kujutada sellist olukorda, kus riigid teevad erinevaid ettepanekuid, annavad osalisi garantiisid, ma ei taha detailseks minna, aga mm, ma tahaksin lihtsalt anda teile võimalike valikuvõimaluste spektrumit siin näidata. mida äh, rohkem erisusi, seda äh, erapoolelikumad saavad olla otsused ja seda vähem on eurovõlakirjade ühiseid hüvesid. Äh, ma tahaksin lõpetada veel oma eelmise vastuse, et ei jääks õhku kah-, kahtlusi Euroopa Keskpank toetab komisjoni algatust äh, piiriülese panganduse mm, õigusaktide vallas. Äh, me arvame, et oluline on äh, eksante finantsresolutsioon, mm, mehhanism panna paika, mm, mida ma ennem ei maininud, kui vastasin teie küsimusele, aitäh! suur aitäh, ütleb koosoleku juhataja lõpetasime oma esimese rahandusdialoogi koos teiega, tegemist oli väga viljaka arvamuste vaheldusega, ootame juba järgmist, äh, mis ilmselt äh, äh, toimub õige pea, suur tänu teile ja ma arvan, et muid küsimusi ei ole, nii et kohtume homme hommikul, suur aitäh!